Right, uh, good afternoon. Äh, tere päevast kõigile. vabandan, et ma natukene hiljaks jäin, see ei ole tavaline, aga äh, tohutu hulk inimesi tahtis äh, minuga kokku saada teel siia, seetõttu ma hiljaks jäingi. kas me saame kõigepealt päevakorra kinnitada? ma ei näe, et kellelgi oleks vastuväiteid ma tahaksin ise päevakorda natukene muuta, ma teeksin nimelt juhataja teadaanded pisut hiljem. nii et, et me saaksime kohe aru, alustada mõttevahetust äh, Johnny Akkerholmiga, kes on Euroopa Statistika Haldamise Nõuandekogu esimees mina olin sellel äh, teemal raportöör parlamendi eelmise mandaadi ajal. nii et, et Äh, me anname teile kümme, kümme minutit aega, jah? jah. ja siis äh, läheme mõttevahetuse juurde. suur aitäh, äh, tõesti väga lahke teist, et te mulle kümme minutit annate. tegemist on kolmanda ülevaatega siis meie tegevusest, meie mandaat lõpeb järgmisel kuul ning uus komisjon on juba ametisse nimetatud ja ma äh, räägiksin ka üldiselt äh, üldse sellest ettevõtmisest ja võib-olla äh, mitte niivõrd selle raporti üksikasjadest, sest see raport on kättesaadav olnud juba mitu kuud. üldiselt on meile jäänud mulje, et me, meie edusammud on toppama jäänud selle koodeksi ellurakendamise vallas Äh, mõningaid edusamme on toimunud sellest ajast saadik, kui ma aasta tagasi teie ees aru andsin, aga äh, veel väga palju saab siiski ära teha me oleme oma töös jätkuvalt keskendunud konkreetsetele põhimõtetele, professionaalsusele, sõltuvusele, statistiliste allikate usaldusväärsusele ja kvaliteedile ning kui äh, sellele kõigele mõelda, siis need on kõik väga olulised selleks, et statistika oleks usaldusväärne, aga samas tuleb meeles pidada ka seda, et see vastastikune äh, sõltumatus äh, on midagi, mida statistikud ise tegelikult ei kontrolli, tegemist on äh, siiski otsusega, mille langetavad poliitilised ametkonnad. see, millele me oleme või miks me oleme sellele üldse keskendunud, äh, kuna meil on piiratud vahendid, äh, siis me oleme pidanud asjadele lähenema süviti Äh, tegelema nende asjadega, mida me oleme pidanud oluliseks ning oma esimeses raportis tuginesime väga palju sel-, nendele andmetele, mida Eurostat oli meile edastanud, sest muid võimalusi meil lihtsalt ei olnud. teises raportis äh, tuginesime siis Eurostatile ja ka ankeedile, mille jagasime välja liikmesriikide statistikaametkondadele ja veel mõnedele sidusrühmadele. niimoodi saime palju laiema baasi, mille põhjal hinnanguid anda me tegime seda ka kolmanda raporti puhul, aga me oleme samuti pidanud dialoogi kaheksa riigiga, kaheksa riigi võimudega ning äh, samuti äh, vastavate ametkondadega Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal. ning äh, see kõik on olnud väga kasulik ja võib-olla üks asi, mida me selle protsessi raames oleme õppinud, on see, et põhimõtted ja tegelikkus ei ole alati üks ja seesama asi. mis on paberil, on üks asi, mis tegelikkuses juhtub, on aga mõnikord hoopis üsna, üsna teistsugune. nüüd äh, mõningad äh, sõnumid, mis sellest raportist välja tulevad. me, meil on hea meel nende algatuste üle äh, haldamisstruktuure parandada, sealhulgas siis ka meie tegevusjuhendi läbivaatamine samuti on meil väga hea meel selle üle, et teatises räägitakse äh, jõulisemast kvaliteedi haldamisest ning samuti tervitame neid jõupingutusi, mis on tehtud selleks, et äh, osad selle koodeksi osad saaksid äh, seaduse jõu, seega komisjonil oleks suuremad volitused mõned, mõnede põhimõtete elurakendamise üle järelevalvet teotada kuuskümmend protsenti nendest meetmetest, mis vastastikuses eksperthinnangus välja on toodud, on nüüd ellu rakendatud. on täiesti selge, et läbipaistvus äh, on suurenenud. samuti on mõned riigid äh, jätkanud äh, statistikaseaduste kaasajastamist Äh, samuti on prioriteetide seadmise vallas olukord paranenud, see on ka hädavajalik, sellepärast et vahendeid napib. kvaliteedi poole pealt äh, on samuti asjad natuke paranenud, kui rääkida Kreekast positiivselt, siis äh, meil on olemas koostöömemorandum S-kabi ja teise statisti-, statistika esitajate vahel, mis on väga kasulik. Rootsis on olemas kvaliteedikontrollisüsteem, mida ka mõned teised riigid võiksid kasutada ning Bulgaarias äh, on samuti koostöö paranenud statistika vallas. Äh, viis aastat pärast seda, kui me oleme neid meetmeid rakendanud, on olukord siiski selline et, et nelikümmend protsenti meetmetest on endiselt ellu rakendamata kakssada seitsekümmend viis meedet konkreetsemalt on jäänud ellu rakendamata, loomulikult äh, kuigi need meetmed ei ole kõik äh, võrdselt olulised, on siiski selline olukord murettekitav ning äh, siin on võib-olla natuke rohkem vaja poliitikute poolset panust selleks, et asjad edasi läheksid nüüd äh, professionaalse sõltumatuse koha pealt äh, on mõningaid riike, nagu näiteks Taani, kus äh, praktiline tegevus on koodeksiga kooskõlas, aga seadused seda ei ole. ja ei ole ka mingeid plaane seaduste kohandamiseks. on terve rida riike, kus kohaldamine jätab soovida, näiteks Saksamaa, Läti, Kreeka Kreekas on olnud rakendamisega probleeme isegi niisugusel määral, et e, esimees saatis e, Kreekale kirja, mis ilmselt on kuhugi kaduma läinud, sellepärast et me vastust sellele kirjale pole veel saanud. meil on kahju, et ametisse nimetamise ja ametist vabastamise reeglid ei ole läbipaistvad kõikides liikmesriikides samuti juhime tähelepanu sellele, et rahvusparlamente tuleks äh, sellesse menetlusse kaasata. Äh, seda tehakse näiteks Itaalias ja Kreekas, me otseselt ei, ei kaeba selle pärast, aga me leiaksime, leiame siiski, et selles protsessis tuleks äh, inimeste ametialaste kutseoskustega kõige rohkem arvestada. nüüd meil on ka ressursside vallas tekkinud probleeme, põhjused on täiesti selged. meie arvates ei ole eriti paljutõotav vahendeid juurde nõuda statistika kogumiseks ning meie oma poole pealt oleme üritanud siis teha ettepanekuid vahendite kokkuhoidmiseks näiteks eh, me oleme tõhustanud koostööd üle riigipiiride, eh, paremate kogemuste vahetamist ja me oleme üritanud asju mitte dubl-, eh, dubleerida ja me oleme üritanud veelgi parandada prioriteetide seadmist, me peame aru saama, et kui vahendid on piiratud, siis kõike teha ei saa ning meie arvates on eriti oluline, et me vaataksime investeeringuid äh, sest et poliitiliselt on väga äh, äh, oluline investeeringud kõrva, kärb, investeeringuid kärpida, selle asemel, et kärpida praeguseid kulutusi. ja me peame vaatama invest-, me peame klassifitseerima investeeringuid kolme gruppi ja me peame vaatama, et me tõesti ei kärbiks neid investeeringuid, mis aitavad kulusid vähendada me peame väga hoolikalt vaatama neid investeeringuid, mis tagavad kvaliteedi paramise, paranemise, aga kui me räägime eh, uutest valdkondadest, siis siin tuleb olla ettevaatlik. me leiame ka, et võib-olla võiks kasutusele võtta ka mitmeaastased eelarved eh, selles valdkonnas, selleks et investeeringud ohtu ei satuks. Eurostaadil soovitame me kaasajastada tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmenda aasta komisjoni otsust, kus pannakse paika Eurostati roll ning me kutsume neid üles jätkama seda algatust, mis oli suunatud statistika kvaliteedi ja juhtimisstruktuuride parandamisele. samuti loodame, et need muutused Eurostati sisekorralduses, mille tulemusena personal kasvab, Äh, et niimoodi saaks äh, parandada ka siis äh, selle institutsiooni töövõimet näiteks ülemäärase eelarve defitsiidi menetluse vallas. ja nüüd paari sõnaga ka sellest, mida me oleme õppinud esimese kolme tööaasta jooksul. ma tahaksin öelda, et kõige olulisem asi on see, et me leidsime, et võib-olla oli lünk ühelt poolt äh, lootuste või ootuste vahel, mis SKP-le pandi ja, ja selle vahel, äh, mida me tegelikult suutsime saavutada. me otsustasime, et me kohandame oma saavutused olemasolevatele vahenditele ning keskendume just nendele asjadele, mis meie arvates olid kõige olulisemad, aga ma pean ütlema, et minu arvates oleks väga kasulik, kui me saaksime selgituse selle kohta, millised on need, mida SKB-lt üldse oodatakse. ma tahaksin ülejäänud maailmale öelda, et et meil on SKP, aga kui me tahame öelda, et Euroopal on äh, Äh, kohus ja siis on meil veel ka ESCAP, mis hoolitseb selle eest, et seda koodeksit täiel määral kohaldatakse, äh, siis me oleme juba üsna õhukesel jääl. ESCAP ei suuda alati oma ülesandeid täita ja kui me ütleme, et meil on süsteem, mis takistab äh, süsteemi kuritarvitamist, siis me tegelikult ei räägi tõtt. SKAP, nagu te teate, Äh, omab seitset äh, professionaalset aktiivset äh, liiget, kes palka ei saa ning seega meie see töö, mida me teha saame, tegelikult on suhteliselt piiratud. meie üritasime luua infobaasi. ma tahaksin veel kord öelda ka seda, et selle protsessi käigus me õppisime, et selleks, et me tõesti saaksime tegutseda tõhusalt, peame me suutma identifitseerida probleeme. me peame suutma probleeme nimetada seal, kus me neid näime, näeme. esimeste raportite puhul me otsustasime riike mitte nimetada, me lihtsalt viitasime üldisele statistikale, sellepärast et meile tundus, et meil lihtsalt ei olnud vajalikku infobaasi selle tegemiseks. nüüd me aga ka viitame riikidele nimeliselt, kui asi on faktides. aga üks asi, mida tuleks teha Äh, on see, et me saaksime tõesti ka nimeliselt osutada riigile, kui meile tundub, et kuskil on probleeme, aga probleem ei ole ainult seotud faktidega, vaid ka informatsiooniga, kui meil on lihtsalt arvamus. niimoodi äh, saaksime me palju usaldusväärsema infobaasi, kui SKP-l praegustes tingimustes on ning loomulikult äh, me peaksime hoolitsema selle eest, et et selles protsessis vigu ei tehtaks. nagu ma juba ütlesin, äh, jällegi üks asi, mis on väga oluline, nimelt äh, teooria ja praktika võivad olla erinevad ning meil on vaja väga palju informatsiooni, et me saaksime tõesti otsustada, milline see kõige parem toimimisviis on. Äh, kõige peamine argument on siiski see, et äh, tuleb minna süvitsi statistika koostamisega ning institutsionaalne raamistik äh, peab suutma samuti tagada usaldusväärse info niimoodi, et saaks langetada siis õigeid otsuseid. aga nagu ma ütlesin, me üritasime teha nii hästi, kui suutsime ja sellega ma oma sõnavõtu lõpetaksin, aitäh Sophie, you've in-. palju tänu. Eh, Sophie, sina andsid märku, et soovid sõna saada, kas on veel kedagi, kes sooviks sõna? Anybody else? But... okei okay.. Šuntis, kas oli veel kedagi? Edward? ja Theodor hmm, annan teile sõna selles järjekorras, kui te märku andsite, seega esimesena sõna Sophie. Yes, thank you, madam chair. aitäh, proua esimees, võib-olla raportöör soovib sõna kõigepealt, ei. siis palju tänu teie ettekande eest, mulle jäi üldiselt mulje, et äh, väljakutseid on teie ees veel väga palju, tööd teie ees on väga palju. ja siit äh, minu poolt äh, kolm lühikest küsimust. kõigepealt äh, Te ütlesite, et äh, süsteem peab alles veel nii-öelda küpsema, arenema. kas te olete optimist, äh, usute, et see leiab aset peagi? teine küsimus puudutab Eurostati. kas te arvate, et ähm, isegi nende muudatuste valgel, millest te rääkisite, vastab Eurostat teie sõltumatuse kriteeriumitele? või oleks vaja muuta ikkagi õiguslikku institutsionaalset staatust ja kolmas küsimus puudutab riigi rahandust. kas Euroopa Kontrollikoda ja liikmesriikide riigikontrollid teevad omavahel pidev, piisavat koostööd? aitäh, ma, ma vastan kohe, siis mul on küsimused värskelt meeles, kui tohib jah, tõepoolest, ma usun, et ma olen optimist selle poliitilise sisendi osas, aga samas on kogu protsessile vaja sellist poliitilist tõuget äh, anda, et, äh, et saavutada selline kiirus, selline tase, mis äh, nähti ette aastal kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus, võib-olla kaks tuhat seitse. oma töö käigus viimastel aastatel meile on tundunud, et see teema on jäänud pigem tagaplaanile, ei ole saanud nii palju tähelepanu, kui ta oleks väärinud. kriisi käigus ma saan aru, miks see kõik on niimoodi läinud, aga tuleb meeles pidada ka seda, et statistilised andmed on olnud paljude viimaste aastate probleemide tekitajaks ja, ja siin me peame tõesti hea seisma selle eest, et uusi probleeme juurde ei tekitataks. teiseks, ma olen rahul nende muudatustega, mis on aset leidnud ja mis leiavad aset Eurostatis ja usun, et tõesti eh, kõigepealt tuleb vaadata, eh, kuidas asi toimib, eh, enne kui hakata mõtlema uute muudatuste peale. juriidilises mõttes on hea see, kui Eurostat on komisjoni osa ja tal on neid täiendavaid auditeerimispädevusi ning ka teatud järelevalvepädevusi, mis on kontrollikojal. nii et kui sellised seadusmuudatused ellu rakendatakse, siis sellest on tõesti kasu ja mis puudutab koostööd äh, audiitorite vahel, siis äh, siin on nii positiivseid kui negatiivseid äh, külgi. siin tuleb olla väga ettevaatlik. loomulikult on võimalus ratsionaliseerida infobaasi, aga meeles tuleb pidada ka seda, et informatsiooni kasutatakse erineval otstarbel. seega ei tohi luua olukorda, kus statistilist teavet kasutatakse õiguslikel eesmärkidel, siin võib tekkida auditeerimise mõttes ja, ja statistika kogumise mõttes tõsiseid probleeme statistika usaldusväärsuse koha pealt. nii et loomulikult on vaja töö dubleerimist vältida, aga siin tuleb olla ka ettevaatlik. aitäh! Ehm, meil ei olegi siin raportööri täna, vaid tegemist on arvamuse vahetusega, seega kõik saavad sõna selles järjekorras, eh, nagu nad eh, märku andsid. härra Šuntis, aitäh! kõigepealt ma sooviksin tänada härra Okerholmi eh, väga huvitava ettekande eest Teie mm, kogemused Euroopa statistika valdkonnas on väga suured ja, ja sellest ka minu järgnevad küsimused teile. mina esindan Kreekat ja e, oma ettekandes te kordavalt viitasite sellele, et Kreeka ametivõimud ei ole täitnud nendele pandud ülesandeid. kas te võiksite siin äh, seda täpsemalt selgitada, üksikasju selle kohta ehm, edastada. ja teiseks te eh, kõik teate, et Kreeka ees seisavad poliitilised probleemid, te olete kursis olukorraga Kreekast. kas te usute, et see eelarve puudujääk, eh, mis oli aastal kaks tuhat üheksa, et kas see on kuidagi juurde kirjutatud? selle kohta on loodud eh, komisjon ja on ähm, nii-öelda räägitud äh, sellest, et, et teatud isikud peaksid äh, sellest poliitilist vastutust kandma. ning ka see mm, nii-öelda eelarve puudujäägi ülemäärane suurenemine, kõik see on ju millalgi millestki alguse saanud, selle juured on kuskil. kas äh, on võimalik, et selle probleemi nii-öelda algpõhjuseks ongi statistika. kas see võib nii olla? ja kui te olete analüüsinud äh, riigiettevõtete eelarve puudujäägiga, siis kas siis äh, ka need äh, andmed on arvesse võetud eelarve puudujäägi arvestamisel? aitäh! ma jah, te küsisite e, üksikasju, täiendavaid üksikasju, siin ma teile konkreetselt e, täna e, midagi juurde lisada kahjuks ei saa. aga ma mainisin ka seda, et, et on positiivsed, mida me leidsime näiteks Eurostati ja Riigistatistika Ametite vaheline koostöö, see on olnud väga positiivne. aga miks me oleme siis selle kirja saatnud ametivõimusel, võimudele? probleemiks on see, et statistikaameti sõltumatusele oli väga tugev poliitiline surve ning äh, riikliku statistikaameti just äh, esimehele ja meile kättesaadava info põhjal me leidsime, et, et sellise poliitilise surve osutamine oli täiesti põhjendamatu. see oli katse õigemini me tegime katse luua nii-öelda professionaalselt sõltumatu ameti, et saada ehm, tõest pilti riigist statistiliste andmete põhjal. seega see oli see oht, mida me nägime. ja ausalt öeldes jällegi kahe tuhande üheksanda aasta andmete kohta ma eh, praegu teile vastust anda ei saa, aga nii-öelda koostöö põhjal, selle sügava koostöö põhjal, mida ma olen näinud eh, Eurostati ja riigiasutuste vahel. ma usun, et see on loonud sellise pildi, eh, mis peaks olema piisavalt sügav ja põhjalik eh, selleks, et, et saada ülevaadet olukorrast ja, ja mul ei ole põhjust arvata, et, et siin on kuidagi manipuleeritud nende andmetega ja igal juhul ma usun, et püütakse nii-öelda see tõene pilt saada. ja nüüd järgmine küsimus. E, tihtipeale e, vaadatakse siin seost SKT-ga ja kui on olukord, kus majandus kiiresti kahaneb ja selle tagajärjel e, suureneb tohutult eelarve puudujääk, siis puhtalt majanduse põhjal võib öelda, et äh, selline äh, nii-öelda võladünaamika on Kreekas tekkinud ja mul ei ole mingeid põhjusi uskumaks, et, äh, et põhjuseks on olnud valed statistilised andmed nii et eh, eh, see pigem tuleneb majanduslikest faktoritest, võladünaamikast, võla tekkimise dünaamikast. aitäh! härra Skikluna. aitäh, härra Okerholm! ma olen nõus sellega, et ei saa öelda, et statistika on kriisi nii-öelda allikaks, aga probleemiga ei ole piisavalt tegeletud ja eh, ta on andnud eh, oma panuse kas või Lehman eh, Brothersi puhul või ka siis andmete puhul, mis tulid välja Kreeka kohta. ja kui me räägime eh, Euroopa statistika haldamise nõuandekogust, kus on ainult üks nii-öelda täisaega töötav sekretäriaadi osa ja, ja arvestades Eh, seda kriisikulu miljardeid, miljardeid, siis need asjad siin omavahel ei klapi. Eh, sellele teemale ei ole piisava tõsidusega lähenetud eh, võrreldes sellega, mida oleks tarvis eriti arvestades seda, et meil on nii-öelda käitumiskoodeks, mille me tahaksime täielikult ellu rakendada. mis puudutab Eurostati sõltumatust, siis on tõsi, et me võib-olla võiksime natukene rohkem oodata, aga ei saa oodata seda, et Euroopa Keskpank nõuab, et kõikide liikmesriikide keskpangad peaksid olema sõltumatud, et tema seda paluks. me peaksime saavutama tõelise sõltumatuse nii Euroopa Liidu tasandil kui kõikide liikmesriikide tasandil ja lõpetuseks eh, erandid, erandid, mis antakse väiksematele liikmesriikidele, kellel ei ole piisavalt ressursse. Eh, jah, eh, see võib olla põhjendatud, aga arvestades, et igal liikmesriigis on õigus olla esindatud eh, erinevates uuringutes, näiteks eh, tööturu-uuringutes, siis eh, sellega nii-öelda probleeme ei lahendata, aga inimesed peavad panustama selleks, et töötada välja standardid ja, ja, ja täitma siis omalt poolt neid nõudeid. kas see süsteem on õiglane? I don't have much to add to that, I can mul ei olegi omalt poolt midagi juurde lisada, ma lihtsalt nõustun sellega, mida te ütlesite. Tiidu. Thank you uh, um.... Theodor, aitäh. Eh, palju tänu, et olete täna tulnud siin ja osalete arvamuste vahetuses um oma muudega me oleme püüdnud eh, väga selgesti välja öelda seda, et me ootame palju enamat eh, Äh, statistilistest äh, andmetest, eriti piirkondade kohta, kas te usute, et siin võib tekkida probleeme just selle valdkonna statistiliste andmetega? Äh, ma ei usu, et statistilise süsteemiga probleeme tekib, aga võib-olla on probleeme just ressursside kättesaadavusega on terve rida valdkondi, see ei puuduta mitte ainult piirkondi, vaid kas või mm, keskkonnavaldkonda, investeeringuid kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja nii edasi, siis me näeme, et siin eh, tekib juurde üha rohkem eh, soove esitada statistilisi andmeid ja, ja selles mõttes ongi siin oluline nii-öelda kindlaks määrata prioriteedid Eh, mõelda, millised on need ressursid, mis meie käsutuses on ja mõelda, mis on meie jaoks poliitilisest ja majanduslikus mõttes, eh, mis, mis on vajalik. nii et eh, loomulikult on asju, millest tuleb loobuda, kui piisavalt ressursse ei ole. aitäh, kas on veel kedagi, kes soovib esitada küsimusi? kas keegi soovib esitada jätkuküsimust? ei. meil on viis minutit aega härra Okerholm, võib-olla te ise soovite omalt poolt midagi juurde lisada sellele, mida te ütlesite? jah, proua esimees. Äh, alati on oht see, et, et kui äh, lubatakse jätkata, et siis võib-olla inimene ütleb midagi rumalat ja ma pigem siis äh, loobun. jah, te olete ettevaatlik mees nii et te ei soovi omalt poolt midagi juurde lisada? ei. siis palju tänu teile selle eest, et te tulite täna siia meie ette, palju tänu teie sõnavõtu eest. statistika kohta on meil päris palju aruandeid, millega meil on võimalus olnud tegeleda tavaliselt äh, olen mina siis olnud raportööriks või Edward, äh, tundub, et teised selle teemaga ei ole väga soovinud tegeleda. igal juhul kindlasti panime kõrva taha kõik selle, millest te rääkisite ja kindlasti on ka siis selles valdkonnas veel probleeme, mis äh, nõuavad veel lahendamist. palju tänu teile ja edu teie töös! Right, well uh,, with that we. hästi, ütleb proua esinaine. Äh, nüüd on meil veel kolm-neli minutit äh, aega, et rääkida järgmisest äh, päevakorrapunktist. nimelt räägime me Euroopa Liidus kasutatavast Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemist. ning mina olen raportööriks raport esitati novembri lõpus ja mm, rääkisime sellest detsembri alguses. kaheteist, kaheksateistkümnenda jaanuarini oli aega teha muudatusettepanekuid siia. samuti palusime märkusi ka Eurostatilt ning teistelt organisatsioonidelt, eh, kes eh, töötasid koos eh, raporti eelnõu loomiseks ning oleme jaganud välja need dokumendid ka meie variraportööridele tahaksin kõigepealt tänada kõiki neid komisjoni liikmeid, kes muudatusettepanekuid tegid, erinevaid teemasid puudutavad nad. ja ma tahaksin, äh, vabandust, ütleb proua esinaine, ma kindlasti ei taha siin ülejäänud kõnelejatega võistelda erandite puhul, mis äh, on siin probleemiks mitmel puhul, ma arvan, et me saame siin kokkuleppele, et erandid peavad olema ajutised selleks, et äh, erinevate liikmesriikide statistilised süsteemid äh, viia mm, ühele tasemele. nii et erinevad, eriti just väiksed liikmesriigid on siin kindlasti need, millest me räägime, selleks, et äh, statistilisi andmeid puudu ei jääks, äh, kuna erinevates raportites on kolleegid leidnud probleeme väikeriikide äh, statistika kvaliteediga, nii et kindlasti kvaliteeti ei tohiks kahtluse alla panna. mis puudutab regionaalset statistikat, siis äh, härra Tremosa on teinud mitmeid muudatusettepanekuid äh, Eurostati poolt, äh, on siin loomulikult see probleem, et kui me regioonidest räägime, siis peaks see rakenduma kõikidele liikmesriikidele, mitte ainult nendele, kus on autonoomsed regioonid, näiteks Kata-, Kataloonia Hispaanias, nii et me peame kindlasti mõtlema sellele, kuidas täpselt nende erandite ja autonoomsete regioonidega tegeleda loomulikult me tahame teada, mis erinevates piirkondades äh, toimub, aga kindlasti ei saa me ühte ja sama valemit rakendada äh, kõigile. nii et äh, kui me võtame vastu otsuse, mis lisab liiga palju koormust kõikidele osalistele, selle asemel, et konkreetselt sobida mm, teatud regioonidele. minu muudatusettepanek number kakskümmend ja kolmkümmend kuus, mille ma tegin hiljem mis puudutab täpselt viiekümne protsendi kriteeriumit, kuidas siis arvetada täpselt mm, eraettevõtet ja riigisektori ettevõtet ja minu, minu mõte on siin see, et praegune reegel, mille kohaselt loetakse avaliku sektori ettevõtteks kui üle viiekümne protsendi tekib käibest, siis eh, tegelikult võiks seda näha statistiliselt kui eraettevõtet ning eh, selle ettevõtte eh, võlakoormus ei puudutaks siis kindlasti mm, eelarve puudujääki kui me mõtleme siin näiteks suurtele haiglatele või teistele organisatsioonidele, mille, mille suured puudujäägid võivad muudut-, muuta ka eelarve statistikat, siis eh, nii nagu Ameerika Ühendriikides eh, võiksime kasutada siin eh, saja protsendi lävendit. aga probleem siin puhul on, et kui me selle sisse viime, siis näevad meie võla ja puudujäägi numbrid veel hullemad välja kui siis, kui me jätkaksime viiekümne protsendi süsteemiga, millega me oleme siiani harjunud asja leevendaks muidugi see, kui viia äh, sisse äh, mehhanism selle ettepaneku jõustumisel nii, et neid äh, numbreid ja protsente arvutatakse ümber mm, vajalikul määral. aga ma arvan, et siin võiks peituda mehhanism, kust võlakoormus saab peita ja seda me antud ajahetkel tahame ilmselt kõige vähem. nii et ma tahaksin ikkagi püüda lävend, saja protsendi lävendi poole, aga mind huvitab ka loomulikult see, mida arvavad komisjoni liikmed selle kohta. siin on küsimus ka äh, muudatusettepaneku kuuskümmend kolm kohta, äh, mis puudutab äh, ülemineku kriteeriumit ja aegu. ilmselt ei oleks ühtegi äh, põhjust, äh, mikspärast mitte Eurotsooni riigid äh, ei peaks, peaks saama pikema tähtaja. ilmselt see Euroopa Keskpangale ja teistele organitele väga hästi ei sobiks. nii et kaheksakümmend viis päeva ilmselt on, on see õige tähtaeg, mille puhul andmeid tuleb esitada Äh, Eurostat äh, ilmselt äh, arvab, et kõigile tuleks rakendada samasuguseid reegleid, aga ma arvan, et need riigid, kes plaanivad euroalaga liituda, kui me räägime kahekiiruselisest erinevatest riikidest, siis nad peaksid oma andmed esitama viis päeva varem. aga ilmselt see viis päeva ei oleks liig, arvestades, mida nad kõik euroalaga liitumiseks tegema peavad Äh, edasi on veel terve ring küsimusi, mis me peame läbi rääkima, enne kui me äh, kompromissettepanekud teeme ja seetõttu ma annan hea meelega nüüd sõna variraportööridele. Äh, ilmselt kõigepealt Rahvapartei nimel Theodor, palun. suur tänu. meil ei ole muudatusettepanekute suhtes siin väga suuri pretensioone aga on muudatusettepanek, mis puudutab äh, sõjaväelisi kulusid, äh, mida me ei saa toetada. nimelt, et sõjaväelast, sõjaväelised kulud arvestatakse tegevuskulude alla mm, sõjalisi kulutusi peaks nägema nii investeeringu kui tegevuskuludena kahetiselt seega, sest vastasel juhul, kui me näeme, et sajad miljardid eh, eurot kantakse tegevuskulude eh, lahtrisse. ja loomulikult eh, mitte kellelegi ei meeldi sõjalised kulutused kulutuse vormina, aga me peaksime nägema neid kui iga teist riigi tegevusse ühte valdkonda. muus osas toetan ma teie ettepanekuid, eriti ka saja protsendi lävendit, aitäh! Edward. suur tänu, Edward, palun. Eh, jah, teen lühidalt. eriti kuna me oleme juba nendest küsimustest rääkides, aga kõigepealt saja protsendi lävend. Eh, kindlasti ei ole see väga lihtne, alguses ma olin päris neutraalne selles küsimuses, kui me viiest, viiekümnest protsendist rääkisime, aga tehniliselt oleks kindlasti saja protsendi lävend sobivam. mis puudutab neid uuringuid, mida viivad läbi OECD ja Eurostat keskkonna ja sotsiaalküsimuste vallas mis siseriiklikku statistikat puutub, siis äh, ma arvan, et neid liine tuleb kindlasti jätkata, eriti kui me räägime töökohtade rohelisemaks muutmisest ja tööhõivest üldisemalt. Äh, oluline on see, et riiklik statistika oleks selliselt äh, meile ette kantud, et poliitiliste otsuste tegemine nendes valdkondades oleks lihtsam. jällegi, mis puudutab regionaalset statistikat, siis loomulikult toetame me regionaalse statistika kogumist välja arvatud juhul, kui iga riik nõuab erinevat metodoloogiat, mis ei ole igal pool rakendatav, tänu sellele, et nende riigis on eriline olukord. mis puudutab erandeid, siis äh, ma olen öelnud, mida ma mõtlesin, et äh, erandid ei, ei tähenda, et riik vabastatakse andme esitamisest, andmete esitamisest. ja mis puudutab äh, delegeeritud õigusakte, siis ma kontrollin selle täpsemalt järele, aga meie muudatusettepanek äh, on esitatud selles valguses, et niipea, kui me otsustame, kas eelarve või võla äh, indikaatorid ja kõik liikmesriigid teavad, milline on lävend, milline on võla indikaator, siis ei ole võimalik seda sellise delegeeritud akti läbi äh, Ähm, avaldada, mis muudaks äh, põhimõtteliselt selle indikaatori väärtust. Äh, kui parlament on otsustanud äh, selles lävendis, siis kindlasti ei tohiks seda delegeerida mm, teistele ametivõimudele. ja need olidki minu poolt kõik, kogu märkused. suur tänu! Philippe Lambert tervist, tere pärastlõunat. mul on äh, mõningad märkused ja täpsemalt kahe muudatusettepaneku kohta. Äh, mind ärritas äh, see, kuidas Eurostat meie poole pöördub, kui me teeme muudatusettepanekud ja Eurostat ütleb lihtsalt, et ei, siis ma ei tea, kas siin on Eurostati esindajaid, aga siin on kaks muudatusettepanekut, millele ma kindlasti apelleeriksin. üks neist puudutab seda, et me finantsvahendusteenuseid äh, parameetrina arvestame. me ütleme oma sõnastustes, et komisjon enne kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, äh, aasta lõppu, peaks looma metodoloogia, mis võimaldab selliste finantsasutuste äh, kaasamist statistikasse, sealhulgas ka riskikohandatud meetodid, mis eh, riski hindamist tulevikus parendab. Eurostat ütleb ei, tuleb oodata, eh, kuna metodoloogilised testid alles käivad. mulle tundub, et äh, see on puudulik vastus ja seetõttu ma survestaksin edasi, et äh, jõuda parema tulemuseni. sest jah, me võime igavesti oodata, äh, kuni tehakse uusi metodoloogilisi uuringuid, aga samal ajal me teame seda, et see, kuidas me riski hindame, ei, ei, see ei ole vastavuses ähm, väärtuse loomega SKT-s, nii et kindlasti survet tuleb edasi avaldada teine asi puudutab seda kuulsat SKT ja sealt edasi raportit, kus me tahame, et komisjon tuleks konkreetsete rakendusmeetmetega äh, lagedale, parlament on selle üle hääletanud, aga Eurostat ütleb jälle ei. me paneme siia SKT andmetele äh, muud andmed lisaks, see ei ole rahel-, rahuldav. ma ei näe, mikspärast me peaksime äh, Äh, nendest kahest nõudmisest loobuma, need olid minu märkused. suur tänu. Niki, palun. suur tänu. ma arvan, et et eh, see, see diskussioon liigub juba eelarveraamistiku direktiivi juurde tagasi, mis puudutab autonoomseid eh, regioone, siis me oleme väga selgelt juba varem direktiivis öelnud, et regionaalsete ja kohalike omavalitsuste eh, eelarve puudujärke ja võlakoormust tuleb vaadata ja statistilisi andmeid on vaja, aga Äh, ma olen nõus ka, et teatud regioonid, äh, ka sealt, kus mina olen pärit, ei kogu sellist äh, informatsiooni. me oleme autonoomne regioon, me kogume selliseid andmeid ja, ja seetõttu peaks see ka statistikas kajastuma. ja see peaks olema ka meie dokumendi sõnastuses olemas viiekümne protsendi lävendi kohta jällegi ja Philipp, ilmselt mäletate, et me oleme rääkinud äh, juba sellest ka varem. ja me otsustasime, et mitteting passiva tuleb kindlasti avaldada. Ähm, aga me tahame kindlasti saada aru, kas on võlakoormust ja puudujääki ja, ja sellisel juhul tuleb need andmed ka avaldada, aga ma ei saa aru täpselt, kuidas see sõnastus lävend viiskümmend või sada protsenti aitaks siin kaasa. võib-olla saaksime sellest veel rääkida ja variraportorid tuleksid ehk ka sõnastusega siin parema sõnastusega lagedale. minu muudatusettepanek äh, pidas silmas mitte euroala eh, riike, nende tähtaeg oleks kahe, üheksakümmend päeva ja euroala riigid oleksid kaheksakümmend kaks päeva, mida ka Euroopa Keskpank soovib. Eh, ma tean, et küsimus on tehniline, aga me räägime siin erinevatest andmetest, mida me kogume erinevatest majandussektoritest äh,, Äh, milline on täpselt, millised on tootmissisendid, milline on ekspordi ja impordi osakaal ja nii edasi. ma tean seda, et äh, euroala äh, liikmed peaksid tegema seda kiiremini, aga kui see nii on, siis see tähendab, et andmed esiteks muutuvad ebatäpsemaks, teiseks on andmete kogumise kiirus, tekitab suuremaid kulusid, aga kui Euroopa Keskpank tahab äh, et, et euroala liikmed seda teeksid kiiremini, siis, siis võiks see nii olla, aga mitte euroala liikmetele võiks see olla väga kulukas, esiteks, ja teiseks tuua kaasa ebatäpsed andmed, nii et, nii et siin peaks selle veel üle vaatama. ja nüüd, mida mm, Philipp ütles SKT kohta, siis ma saan aru, et te mõtlete, et numbrid ei näita kõike, aga kindlasti on meil vaja ka äh, teejuhti täpselt, kuidas neid andmeid ja, ja numbreid vaadata. nii et see sõnastus, et tuleks teha eh, veel lisatööd ja, ja muid ettepanekuid arvesse võtta, on muidugi loogiline positsioon, eh, eriti kui me tahaksime täpselt teada, kuidas siis eh, SKT-sse puuduvad, puutuvad andmed, kuidas neid tõlgendada. nii et äh, ma loodan, et tehnilistel koosolekutel saame sellest veel rääkida uh,. Thank you very much and finally suur tänu! Toomas Hendel ei ole ilmselt saalis. see on siis kõik uh, variraportorite poolt, meil on endiselt aega ja ka Eurostati esindaja on kohal, ma ei tea, kas te tahate uh, ka selles küsimuses sõna võtta Äh, mõningad ilmselt tahavad esitada ka jätkuküsimusi, kui ta sõna võtab, aga ma annan talle sõna küll. Uh, uh, suur tänu, proua esinaine. ja suur tänu kõigile liikmetele väga äh, kasulike kommentaaride eest. Äh, meie vastuse eelnõu muudatusettepanekutele on välja jagatud liikmetele, nii nagu te ütlesite. kõigepealt, mis puudutab erandeid, siis see, kuidas komisjon ja Eurostat tõlgendavad erandeid, on see, et erandeid peaksid lubama, võimaldama riigil äh, arendada välja uusi statistilisi allikaid, näiteks teatud äh, registreid, korraldada uurimusi selleks, et äh, need, need et ehm, statistilised andmebaasid võimaldaksid ehm, meie süsteemi jaoks pakkuda kvaliteetseid andmeid, kvaliteetseid indikaatoreid. see on meie lähenemine siis eranditele. sellepärast, et meil on juba näiteid ehm, väiksematest riikidest äh, Eh, kes suudavad tegelikult väga hästi andmeid pakkuda, samal ajal kui suured ei suuda seda. me teame, et erandid peavad olema ajutised selleks, et riikidel oleks võimalik kohanduda uute süsteemidega ja me arvame ka, et oleks hea, kui üldine erandite hulk oleks väga piiratud, nii et Euroopa tasandi statistika kvaliteeti ohtu ei pandaks. Hmm, sest eh, eh, eriti oluline on rahvusvaheliselt võrreldavad andmed teine küsimus on lävendi liigutamine viiekümnelt protsendilt saja peale, äh, mis puudutab siis avaliku sektori ettevõtteid ja eraettevõtteid. Äh, siin ei ole küsimus ainult tehnilises muutuses, vaid sellel oleksid tegelikult kaugele ulatumaavad tagajärjed, sest äh, see viib tegelikult avaliku sektori ja valitsuse tõlgendamise küsimuseni, avalikust sektorit oleksid seetõttu valitsusettevõtted kaasatud, sel-, sellised ettevõtted, mis tegelikult on üldarusaadavad eh, eraettevõtted. nii et kindlasti on tegemist eh, siin süsteemiga eh, avaliku sektori ettevõtte puhul ja mitte tema kasumlikkusega. me räägime siin ka kvalitatiivsest analüüsist täiendada äh, kvantitatiivseid äh, kriteeriumeid, mille lävendiks on viiskümmend protsenti. kui ettevõte äh, katab oma kulusid müügiga, mis on tema käibest rohkem kui viiskümmend viis protsenti, samal ajal, kui äh, on kvalitatiivseid elemente, mis ütlevad, et äh, tegemist peaks olema avaliku sektori ettevõttega, siis me peame ka klassifitseerima seda kui avaliku sektori ettevõtet. Äh, Maastrichti kriteeriumid kehtivad täpselt samamoodi avaliku sektori ettevõtetele ja mitte eraettevõtetele. samuti saame me aru, et vaja oleks, vabandust, ma ei kuule teid väga hästi, kurdab keegi saalist, sest äh, kolleegid räägivad liiga kõvasti no võtame siis äh, veel kord sellesama küsimuse, et äh, lävendi liigutamine viiekümne protsendilt saja peale Äh, tahaksin öelda, et Maastrichti lepingus me äh, viitame üldisele valitsusstatistikale, mitte avalikule sektorile täi-, äh, täielikult. aga oluline on see, et meil oleks täielik andmebaas ja kui vajalik, siis me saame ka andmeid küsida avaliku sektori ettevõtete kohta, et täiendada oma üldiseid allikaid mitmeid teisi küsimusi tõstatati samamoodi näiteks äh, finantsteenuste küsimus, kuidas neid mõõta ning äh, ka riski hindamine äh,. praeguses eelnõus oleme me jõudnud äh, kokkuleppele. Äh, sellele kokkuleppele jõudsid äh, liikmesriikide statistikaametite eksperdid Ähm, on nimelt selline, et riski hindamine peaks olema äh, ka finantsvahendusteenuste puhul välja toodud ja seetõttu on see risk siia ka kaasatud. Äh, kriisiolukorras kus me praegu oleme, on loomulikult äh, turgudel suurem volatiivsus ja seetõttu pandi töösse ka rakkerühm, et kontrollida, millised tulemused saaksime me siis, kui riski hindamine välja jäetaks. ning äh, ootame rakkerühma tulemusi selleks, et aru saada, millist mõju see avaldub, avaldab meie metodoloogiale. rakkerühm on oma tööga valmis saanud. Äh, juunis meie statistikakomitee koosolekul seda ka arutatakse ja meie mõte on see, et kui riski hindamise lisamisest tuleneb suurem metodoloogia, siis me saaksime kahe tuhande kümnenda aasta andmetele seda juba lisada. aga ekspertide domineeriv arvamus oli see, et äh, risk on kindlasti finantssektori osa, äh, kui äh, riski ei võt-, võeta, siis finantsvaheldust tegelikult ka ei toimu. Äh, nüüd SKT küsimused. SKT täiendamise küsimused. praegusel hetkel me seda ei toeta. me tahaksime täiendada SKT-d satelliitarvete andmetega Äh, oluline on see, et meil oleks äh, äh, rahanduslikke ja mitterahanduslikke indikaatoreid selleks, et meil oleks piisavalt statistilisi andmeid ähm, otsuste tegemise ja need stat-, ähm, satelliitandmehulgad on väga olulised, eriti just muud, mis puudutab keskkonda ning Euroopa tasandi õigusaktid on selles osas ka vastu võetud ja see tundub meile väga mm, mõistlik tööpõhimõte. ökosüsteemide hindamine üldiselt on väga keeruline küsimus. küsimus on selles, kas ökosüsteemidele on võimalik määratleda väärtust. siin on ka küsimus generatsioonidevahelises kokkuleppes tänastest põlvkondadest ja tulevikupõlvkondades ning äh, see, kuidas erinevad äh, indiviidid või ettevõtted äh, hindavad täpselt turge praegu ja tulevikus. nii et äh, satelliitarvekontode kasutamine on, on oluline. edasi piirkondade küsimused nii nagu proua esimees ütles, tuleb siin nende küsimuste osas edasi mõtiskleda. oluline oleks see, et erinevad regioonid oleksid kohaldud võrdsetena, ükskõik millises olukorras nad siis või staatuses nad on. kogu see andmete kogumine, kogumine ei tohi olla liiga palju halduskoormust lisav ning oluline on ka see, et statistiliste vahenditega äh, regionaalseid andmeid koguda eh, praegu hästi ei ole võimalik, selleks ilma viitamata eh, riikidele endile. vahel on meil vaja kõi-, eh, tehnika kõige viimase sõna võimalusi selleks, et kasutada ära kõik andmekogumise võimalused ja see regioonide tasandil ei ole võimalik. nüüd kaheksakümmend viis päeva mm, tähtajaks komisjon tahab äh, äh, selle kaheksakümne viie päevase mm, perioodi nii euroala kui sinna mittekuuluvate riikide jaoks, äh, sellepärast et me tahame, mm, et selles dokumendis oleks selline progressiivne element. mis puudutab sõjalisi kulutusi, siis me oleme nõus sellega, mida kolleegid ennem ütlesid nimelt me peame nägema seda osaliselt kapitalina ja osaliselt tegevuskuludena ning see vastab ka sellele arusaamale, et sõjalised kulutused pakuvad ka kaitseteenuseid, seda pikema aja jooksul ning niimoodi tegelikult varasid ka meie süsteemis defineeritakse. ma loodan, proua esimees, et et ma olen vastanud kõikidele küsimustele, suur tänu! Um, suur aitäh, eh, jah, see selgitus oli väga kasulik. ma arvan, et eh, need arutelud on meid eh, viinud lähemale sellele teele, kus me võime leida ka kompromisse ma panin kirja selle, mida te ütlesite delegeeritud aktide kohta ja te ütlesite, et mõned küsimused on võib-olla liiga olulised, et neid delegeerida ja et eh, kas me peaks need siis üldse ära keelama või, eh, või siin mingid tingimused paika panema, ma ei ole selles osas päris kindel, kui me selle kirja paneme, siis me justkui seome endale tulevikuks käed. aga ma olen täiesti nõus selle põhimõttega, mida te välja tõite. võib-olla jõuame ka kuhugi metodoloogia ja delegeeritud aktidega, ma äh, nüüd, mis puudutab üheksakümmend päeva, kaheksakümmend viis päeva, kaheksakümmend kaks päeva, siis ma võin, ma olen nõus sellega, mida Viki ütles, et äh, milleks riskeerida statistika kvaliteediga, kui mingeid äh, kompenseerivaid hüvesid ei ole ja äh, äh, mis puudutab euroala, siis seda, et tahetakse seda tähtaega vähendada, et, et protsessid saaksid alata kuu, kuu aega varem, et äh, siin, siin ei ole jutt enam paarist päevast, vaid jutt on tervest kuus, tervest kuust sellest ilmselt euroalas tõuseb kasu. ma kuulasin ära ka selle, mida Eurostati esindajal oli öeldud, et mõningate andmete esitamise mehhanismid, mis puudutavad sa-, sadat protsenti, tuleks, tuleb võib-olla leiutada. Viki juhtis tähelepanu veel mõnedele muudele asjadele, mis on olulisemad. võib-olla selles vallas võiksime veel rohkem tööd teha, hoolitsemaks selle eest, et, et kusagil me ka teame täpselt, mitte on, mis on need mitte tingpassivad, et meid ei ootaks ees siin mingid äh, ebameeldivad üllatused. loomulikult ilmselt tekiks väga palju probleeme, kui me üritaksime äh, siin hakata paigast nihutama neid kriteeriumeid, millega oleme harjunud. võib-olla tulevikus, kui me hakkame neid asju kõiki avalikustama, siis meile tundub, et on hea mõte ka kõik need kriteeriumid vahetada. aga võib-olla siiani peaksime siiski asjale lähenema samm-sammult. Äh, on veel teisigi asju, mis vajavad veel lahendamist, mille üle tuleb veel mõelda, need, mis puudutavad äh, regioone ja neid satelliitaruandeid, aga suur aitäh kõigile Äh, sõnavõttude eest ja vaatame, mis me nüüd siis teeme. komisjonis me hääletame seda asi just kahekümnendal märtsil ja täiskogule läheb äh, see asi maikuu esimesel täiskogul ning mina alustan siis äh, tööd kompromissmuudatusettepanekutega ning tuginen siin siis sekretäriaari, sekretäriaadi ja variraportööride abile ja, ja ka teiste abile ja alustan seda tööd peaaegu kohe ja nüüd annan istungi juhtimise üle Arliinile, kes siis juhatab ja istungit järgmised nelikümmend viis minutit umbes okei okay, um.... Ähm, hästi. Läheme siis päevakorraga edasi ja järgmine päevakorrapunkt on äh, härra Kaasa raport, mis puudutab halduskoostööd aktsiisimaksude vallas ja annan kohe sõna raportöörile. aitäh ma tahtsin just küsida, et kas meil täna on maltakeelne tõlge või ei, aga tundub, et ei ole, sellepärast et ma Malta silti ei näe kuskil. niisiis ma pean esinema inglise keeles, kuigi meil on Poola tõlge, aga Poola saadik täna kohal ei ole, aga meil on siin kaks Malta saadikut kohal ja üks nendest isegi on selle komisjoni aseesimees, aga kahjuks meil ei ole maltakeelset tõlget juba kolmandat korda järjest. nii et, et ma loodan, et järgmisel korral meil siiski on olemas ka Malta tõlge. So colleagues, let me start by thanking all those niisiis, kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki neid, kes andsid oma panuse minu raportisse, kes äh, esitasid kõik need muudatusettepanekud, mis ma olen saanud. Äh, ma arvan, et selles raportis ei ole midagi eriti vastuolulist, äh, seetõttu ma ei kuluta eriti palju meie tänast istungi aega kõigepealt ma tahaksin selgitada, miks ma omaenda täiendavat muudatusettepanekut esitasin põhjus on selles, et äh, mõni aeg pärast seda, kui ma, ma oma raporti esitasin, saime Euroopa andmekaitse inspektori äh, raporti, kus ta soovitas sisse viia mõningad muudatused, hoolitsemaks selle eest, et andmekaitse Äh, seadustest peetakse kinni. niisiis need täiendavad muudatusettepanekud viivad raporti täielikult kooskõlla siis Euroopa andmekaitse inspektori soovitustega. samuti olen ma alla kirjutanud koos Olega, ähm, oma Rootsi sõbra Olega, siis äh, kirjutasime koos alla muudatusettepanekule äh, et luua, luuakse käibemaksu ja aktsiisimaksu foorum Äh, sarnane, täpselt nagu meil on olemas äh, GTPF. mina olen selle poolt, et me peaksime saatma poliitilise sõnumi, et parlament toetab sellise foorumi sootmist, loomist ning me soovime, et see idee viiakse ellu nii kiiresti kui võimalik. Te ilmselt olete tähele pannud, et ma soovitasin suurema osa muudatusettepanekute poolt hääletada. minu arvates enamik nendest muudatusettepanekutest muudavad teksti selgemaks ja lisavad sellele väärtusmuudatused kaheksa kuni neliteist, kakskümmend neli, kakskümmend seitse, kolmkümmend, kolmkümmend üks, kolmkümmend viis kuni kolmkümmend kuus ja nelikümmend üks, nelikümmend kaks. ma ei ole karistuste sisseviimisega nõus, sellepärast et enamik sätteid selles õigusaktis on vabatahtlikud Äh, äh, äh, ja reeglite mittetäitmise võib-olla pehmem defineerimine on siiani täiesti korralikult toiminud. niisiis, et ma loodan, et me võtame selle raporti vastu suure häälteenamustega siis homme hommikul. suur aitäh! aitäh! ja ma küsin kõigepealt, kas raport, variraportorid soovivad sõna, kõigepealt härra Pullmann Äh, tahaksin tänada oma kolleegi David Kaasat äh, koostöö eest selle raporti koostamisel. ma arvan, et me oleme saavutanud äh, üsna palju. see raport puudutab reeglite ajakohastamist, see on vajalik, reeglid on muutunud läbipaistvamaks ning me saame hoolitseda selle pärast, selle eest, et üha rohkem infot on võimalik kiiresti vahetada elektrooniliste vahenditega me üritame samuti parandada ka tõhusust ilma kulusid tõstmata ning lõppkokkuvõttes tundub mulle, et see on kõigi kõige parem, paremates huvides. seda infot, mida vahetatakse, koheldakse lugupidavalt ning meil on vaja täiendavat koostööd ja selles suunas need ettepanekud lähevadki. mis puudutab asjakohast infot kolmandatelt riikidelt, siis äh, seda infot tuleb liikmesriikide vahel jagada. nii et, et see oleks kõik ja aitäh. härra Schmidt, härra Schmidt ALDE fraktsiooni nimel, aitäh. ka mina üritan teha lühidalt. ma arvan, et tegemist on äärmiselt hea raportiga me tegime tihedat koostööd, ma arvan, et me saavutame laiapõhjalise toetuse sellele raportile. nagu härra Kaasa juba ütles, äh, muudatusettepanek neliteist, selle ühisfoorumi loomine, me oleme seda teemat juba varem arutanud ja ja ma tean, et me peaksime siin üldiselt väga kitsalt asjale lähenema, aga ma arvan, et sellisest foorumist oleks kasu. ja ma arvan, et me saavutame selles osas äh, üksmeele. ja võib-olla peaks siis sellesse foorumisse lülitama ka käibemaksu. muud muudatusettepanekud peatuksin neil ka lühidalt. mulle tundub, et see Äh, kogu see asi on väga oluline, aga mulle tundub, et minu enda muudatus kakskümmend üheksa on äh, see, millele viidati, kui räägiti andmekaitsereeglite rikkumisest. Äh, aega on minu arvates väga vähe, aga jah, loomulikult ei tohiks siin hakata mingeid reegleid rikkuma sinu muudatusettepanek on pisut ähmane, sa pead seda tunnistama Äh, aja koha pealt just. seal räägitakse midagi piisavast ajast. mulle tundub, et me peame äh, heade, heade inimeste suhtes kenad olema ja, ja pahade suhtes pahad. ja siis see delikaatne teema, sa äh, rääkisid tõlkest. ja, ja tõlkimisest minu muudatusettepanek kolmkümmend seda just puudutab. see võib tekitada tõsiseid haldus, suurendada halduskoormust, kui absoluutselt kõiki asju tuleb hakata tõlkima. aga ma ei julge seda pärast sinu sissejuhatavat sõnavõttu hästi välja öelda. ja samuti toetan muudatust üks automaatset infovahetust liikmesriikide vahel sellele, et selleks, et maksudest kõrvalehoidumise vastu võidelda. nelikümmend üks härra Lambertsilt on minu arvates ka selline, mida me toetame. jah, ja tegemist on väga hea raportiga ja ma loodan, et me saavutame laiapõhjalise üksmeele. ja härra Lamberts aa, te kannate erinevaid maske. I don't know how to say it in uh, Maltese, but uh, thank you for having taken on board our uh, amendments, you, you teach me some. okei okay,, ma loodan, et mulle varsti õpetatakse malta keelt, aga mida ma siis nüüd öelda saan? minu arvates on tegu väga hea raportiga ja see ilmselt leiab laiapõhjalise üldsuse toetuse, aga ma ütlesin, et Äh, seda ühisfoorumi mõtet me toetame, me eriti ei esitanud palju muudatusettepanekuid, meie ressursid olid piiratud. Äh, meil oli palju, paljudes komisjonides asjad käsil parajasti. Äh, kõigis nendes küsimustes, kui parlament suudab saata väga tugeva signaali, mida suur enamus toetab, meie siin loomulikult ei otsusta midagi, aga see vähemalt suurendab meie, seda võimalust, et meid kuulda võetakse ma arvan, et sellest on kasu, eriti selliselt valdkonna, sellises valdkonnas, mis on poliitiliselt väga tundlik ja me saame niimoodi äh, sundida Euroopat nendes asjades edasi liikuma, ma arvan, et sellest on tõesti kasu. ja ma arvan, et see on sinu maksustamisraportiga koos, kooskõlas, et see läheb samas suunas härra Fox ECR fraktsiooni nimel. aitäh! ka minu fraktsioon toetab suurel määral seda mitte väga vastuolulist raportit ja me toetame suuremat osa muudatusettepanekutest, mida on esitanud raportöör ja teised saadikud. juhiksin tähelepanu kolmele väikesele probleemile. muudatus üheksateist, mille on esitanud härra Lamberts, ma pean ütlema, et mulle meeldis originaalne komisjoni tekst ametiasutus peab otsustama, et äh, selliseid nõudeid ei ole vaja ja, ja siis äh, tuleb, äh, peab see asutus koheselt ka seda ametiasutust informeerima, miks see ei ole vajalik ja jällegi muutus, muudatus kakskümmend, mille on samuti esitanud härra Lambert, ma leian, et liikmesriikidel peaks olema võimalus keelduda raporti mitteesitamisest, kui nad leiavad, et see äh, toob kaasa ebaproportsionaalse halduskoormuse ning muudatus seitseteist ja kakskümmend kolm miljoni esitanud Hans-Peeter Martin, ma olen härra Kaasaja komisjoniga nõus, et meil ei ole vaja siia sisse äh, tuua karistusi, kui sellest määrusest kinni ei peeta, selleks meil on olemas juba äh, omad menetlused. ma arvan, et üldiselt äh, Äh, ei ole see äh, määrus eriti vastuoluline, nii et ma tänan härra Kaasat koostöö eest. ma lihtsalt tahtsin vastata küsimusele, et miks te ei saa emakeeles kõnelda, härra Kaasa. Teil on õigus oma emakeeles rääkida, aga nagu ma aru saan, on, meil on rotatsiooni põhimõte ja me oleme saanud väiksema saali, mis tähendab, et meil on ainult kaksteist tõlkega ti-, kabiini ja meil on keelte prioriteet, äh, keelte paika pannud äh, sõltuvalt sellest, äh, milliseid keeli siin kõige rohkem kasutatakse ja võib-olla kõik saadikud ei ole keeleliselt nii andekad nagu teie, härra Kaasa, kes te räägite suurepärast inglise keelt, aga ma üritan siiski tulevikus hoolitseda selle eest, et ka raportöörid saavad oma keeles rääkida. ja nüüd on teil sõna, härra Kaasa. aitäh mis puudutab minu raportit, siis mul tegelikult ei ole midagi lisada, tahaksin tänada oma kolleege nende toetuse eest. mis puudutab malta keelt, siis järgmine kord ma üritan äh, rääkida hiina keelt ja eks näe, kas te siis äh, kasutate tõlget või ei. aga ma saan aru probleemist, minu kriitika ei olnud suunatud otseselt teile ma juhtisin tähe-, ma suunasin oma märkused komisjoni esinaisele, kes kahjuks praegu ei ole kohal, et sa saaks vastata. aga suur aitäh teile ning loodan, et järgmisel korral ma saan siiski kõnelda ka oma keeles, nii et, et ma suudaksin paremini selgitada, mis seal raportis kirjas on. ma arvan, et te saite suurepäraselt hakkama, ütleb proua McCarthy ja homme me hääletame siis seda kolmekümmend viit muudatusettepanekut, aitäh! Okay, uh, do we have our, okay? So. okei okay, um,, we are going to move on to the next item which.... liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, härra Piinevi äh, mm, raport EBRD operatsioonide graafilise ulatuse laiendamise kohta Vahemere lõuna-ida piirkonnale. jällegi härra äh, Piinevil ei ole võimalik ähm, ei olnud võimalik kasutada bulgaaria keelt, aga me siin töö käigus palusime leida äh, ka bulgaaria keele tõlgi Mm, aitäh, esimees ja aitäh ka sekretäriaadile, kes tegi tööd selleks, et ma saaksin kasutada tõlget. sellest on väga palju kasu, kuna raport on väga tehniline ja on tõesti hea, kui ma saan seda selgitada omaenda emakeeles. aitäh teile veel kord. kallid kolleegid. EBRD on loodud selleks, et aidata üleminekuriike, tärkavaid turumajandusi ja algselt oli see mõeldud postkommunistlike riikide jaoks, sealhulgas ka siis minu enda koduriigi jaoks. EBRD toetab vastavaid riike üleminekul avatud turumajandusele reitinguagentuurid on hetkel pangale andnud äh, kolme, reitingu kolm A-d, mis kinnitab panga tegevuse stabiilsust. EBRD täidab hetkel väga olulist rolli, toetades äh, projekte, mis aitab äh, juurde luua töökohti ning aitab kodanikke, aidatakse läbi viia erinevaid reforme, struktuurireforme ja nii edasi. Ehm, tegemist on hoopis teistsuguse pangaga, kui selleks on näiteks Euroopa Investeerimispank, kuigi paljud inimesed arvavad, et tegemist on enam-vähem ühe ja sama asjaga. Euroopa Investeerimispank äh, täidab ehm, sellist äh, geopoliitilist rolli ja tema ulatus on palju laiem, samas kus EBRD toetab erasektorit ja VKE-sid. ning ähm, samuti mm, saavad toetust sellelt pangalt palju nii-öelda rohkemad inimesed. kui mõlemad pangad on huvitatud ühest ja samast asjast, siis nad ei dubleeri oma tööd, vaid sellisel juhul need kaks panka teevad omavahel koostööd. eriti juhul, kui tegemist on äh, mingi konfliktse küsimusega. aga mis muudatusi on nüüd siis komisjon palunud, nimelt on tehtud ettepanek äh, laiendada äh, EBRD operatsioonide geograafilist ulatust Vahemere lõuna ja ida piirkonnale, vastavalt artiklile kaheksateist, mis puudutab rahade eraldamist projektidele, mida on, eraldatakse äh, vastavalt artiklile üks. Äh, miks me peame kõike seda te tegema just praegu, just nüüd, see on oluline äh, selleks, et Euro Euroopa Parlament et saaks näidata, et Euroopa Liit tõesti toetab äh, kõike seda, mis on äh, toimunud Afri-, ähm, Araabia kevade järel, et me oleme valmis tõesti astuma samme selleks, et reaalselt neid protsesse toetada. ja oluline on tegutseda tõesti nüüd ja praegu, kuna mm, hetkel ei ole selge, mis äh, nii-öelda Araabia kevade sündmustest saab, kuhu suunas äh, sündmused kalduvad. seega tuleb meil äh, toetada projekte panga ressurssidega, kasutatakse panga ressursse mis siis on panga käsutuses nende regioonide, eh, uute ja vanade regioonide eh, määratluse mõttes duble-, töö dubleerimist ei ole ning kasutatakse nii-öelda uute riikide jaoks eh, nendele ette nähtud lähenemist. Ehm, selleks, et, et EBRD projektid saaks ellu rakendada, selleks tuleb ette näha ka nii-öelda järelevalvesüsteem ning arutelud äh, institutsioonidega koha peal ning eh, kui kõik eh, kriteeriumid on täidetud, õigemini kui eh, kõik kriteeriumid ei ole täidetud, siis pank toetust ei anna. seega ei teki olukorda, kus panga toetusel toetatakse nii-öelda vanu, vanade režiimide tegevust või, või rahad lähevad sinna, kus nad ei peaks minema. pangal on vastava tegevuse osas äh, suured äh, kogemused, minnakse koha peale, hinnatakse olukorda, õiguslikku olukorda, poliitilist olukorda, äh, näiteks Valgevenes keskenduti siis ainult väga väikesele erasektori valdkonnale, kus puudub nii-öelda poliitiline sekkumine pangavahendeid kasutatakse nii-öelda piirkondade arendamiseks E, e, investeeringuid ei anta fossiilkütuste valdkonnale, otse vastupidi, eesmärgiks on üles ehitada madaliku, madala e, süsinikdioksiidi heitmega majandus, pööratakse tähelepanu riigivalitsemissektorile, nende kaasajastamisele. ja kui puudub äh, vastav õigusraamistik, siis äh, võib pank toetada ka äh, sellise tegevuse edasiarendamist. pangal on oma nii-öelda sotsiaalpoliitika, toetamaks ähm, soolist võrdõiguslikkust ähm, ning võitlust vaesuse vastu. EBRD lõpetab toetuse väljamaksmise kohe, kui kerkivad esile probleemid Ähm, äh, praegusel hetkel on äh, nii-öelda kakskümmend riiki, õigemini kakskümmend riiki vastavad kriteeriumitele, mille alusel on võimalik neile toetust anda. EBRD e äh, puhul on tagatud läbipaistvus, iga-aastaselt teostatakse järelevalvet selle üle, kuidas EBRD projektid aitavad kaasa arengule vastavas piirkonnas ja kutsun üles kolleege tegema tööd kiiresti selleks, et see probleem saaks kiiresti lahendatud. hetkel on mul tõesti võimalus eh, tõestada, et Euroopa Parlament on valmis eh, toetama mitte ainult sõnades, vaid ka konkreetsetes tegudes demokraatlikku protsessi. aitäh! No, uh, palju tänu teile ja nüüd saavad sõna ähm, variraportöörid, proua Essaia kõigepealt, aitäh, proua eesistuja. ma tahaksin märkida ära selle, et ka soome keele tõlge täna puudub. aga kuna ka meie oleme väga andekad, siis pole hullu, saame inglise keeles hakkama. kõigepealt eh, tahaksin eh, selgelt välja öelda seda, et me toetame mõtet EBRD operatsioone laiendada Vahemere lõuna ja idapiirkonnale. samas on teatud murepunkte millele, mis tuleb lahendada. kutsume üles EBRD juhtkonda tagama, et riigid, kus EBRD töötab, peaksid oleme võtnud endale ülesandeks luua mitmeparteisüsteemi pluralismi. seetõttu tuleb arvestada sellega, et e, riigid, kes saavad toetust, peavad austama demokraatiat, põhiõigusi, inimõigusi, sõnavabadust, kaitset, eh, usu- ja religioonivabadust. see on eriti oluline, arvestades radikaalsete islamiparteide rolli nendes riikides, eh, äärmuslaste rolli, kes võivad ohustada eh, teatud põhiõiguste, sealhulgas naiste õiguste järgimist. ja selles mõttes EBRD peaks arvestama läbivaadatud naabruspoliitika põhimõtetega selleks, et tagada jõukus äh, selles piirkonnas. EBRD äh, peab lähtuma viiest äh, poliitilisest nii-öelda aluspõhimõttest, valimiste vabadusest, kogunemisvabadusest, pressivabadusest, õigusriigi põhimõtetest, tuleb võidelda korruptsiooni vastu ning tagada demokraatlik kontroll relvajõudude üle. võttes arvesse Lõuna Vahemere riikide olukorra just hea et haldustavade osas ja valitsemise osas, korruptsiooni osas tuleb erilist tähelepanu pärast Araabia kevadet pöörata EBRD auditi komitee arvamusele. ja OCCO ülesandeks on tegeleda just aruandluskohustuse küsimustega ning küsimusega selles osas, kuidas vältida korruptsiooni ning rahastada terrorismi. koostööd tuleb teha ka loomulikult Euroopa Investeerimispangaga, nende kahe panga tegevus peab olema nii-öelda kooskõlas, koordineeritud ning koostööd tuleb teha ka teiste arenguabiorganisatsioonidega selleks, et koostöös veelgi tugevdada mõju ja tegevust, et need projektid oleksid tõesti sidusad ja vastastikku üksteist toetavad. kritiseeritud on EBRD toetust saanud energiaprojekte. ma usun, et Vahemere lõunaosa riikidel on suuri võimalusi tõesti luua säästlikke energeetikaprojekte. igal juhul ootan siin eh, koostööd ja, eh, ja kiiret koostööd eh, nii raportööri kui variraportööridega. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Kutas. salut și o propunere de extindere a activității. palju tänu, proua esimees ka mina tahaksin tervitada seda raportit, mille eesmärk on laialdada EBRD operatsioonide eh, geograafilist ulatust Vahemere lõuna-ida piirkonnale. ja mul on väga hea meel, et härra Piinev on just raportööriks eh, sellel teemal. ma olen täiesti kindel, et üheskoos me suudame kokku panna tasakaalus eh, sidusa raporti, mis ähm, keskendub ähm, kõnealustele teemadele äh, kõikehõlmavalt äh, selleks, et oleks võimalik äh, ellu, praktikas ellu rakendada kõik need ilusad sõnad, mida Euroopa Liit on öelnud, toetades ähm, Vahemere lõuna ja idakaldal olevaid riike. EBRD-l on selles vallas suuri kogemusi ja ma soojalt tervitan nende osalust äh, demokraatlikes reformides Varemehe ja lõuna, ida, lõuna ja idapiirkonna riikides. Mm, eh, kuna EBRD tegevus on olnud väga edukas endistes eh, kommunistlikes riikides. ja lõpetuseks eh, tahaksin rõhutada just seda, kuivõrd oluline on nende riikide majanduslik areng selleks, et majandus äh, saaks areneda, on vaja EBRD poolset äh, toetust ja, ja need riigid äh, väärivad tõesti seda. nii et ma usun, et koos raportööriga paneme kokku väga hea raporti ja kavatsen omapoolse panuse anda sellesse töösse. härra Lamber saab nüüd tööd Eh, jah, prantsusekeelne tõlge on täna tagatud, aga austusest kolleegide vastu eh, räägin inglise keeles, et saaksite kuulata mind otse. Sari, jah, tõepoolest eh, võin toetada paljuski seda, mida sa ütlesid. mis puudutab energeetikaprojekte ja EBRD rolli selles osas, siis jah, seda tegevust me ei ole saanud toetada isegi eh, kui EBRD juhataja on öelnud, et ta on väga rohelise mõtlemisega, praktikas me seda näinud ei ole, seega jagame tõesti seda kriitikat. teiseks inimõigused, eh, võiks arvata, et eh, inimõigused tulevad kõigepealt enne energeetikat, sellega ma võin nõustuda. ja tahaksin öelda seda, et kui me nüüd laiendame EBRD mandaati selleks, et demokraatiat puudutavad klauslid sisse viia tegevuse alusena, siis me võime näha, et EBRD on just äh, juba äh, tegutsemas riikides, äh, mis äh, ei ole küll sugugi demokraatlikud, ähm, Venemaa, Kasahstan ja nii edasi, siis need riigid ei kvalifitseeruks ja selles mõttes ma ei toeta mõtet lisada nii-öelda topeltstandardeid siia sisse, meil peaksid olema ühetaolised standardid, mitte eraldi standardid Vahemere lõuna-idapiirkonna riikidele. kolmandaks, EBRD on loodud põhimõttel, et kui toetatakse turumajandust, siis, siis, siis see aitab kõikidel võidelda vaesuse vastu ja, ja kõik vaesusest välja tuua, see ei ole alati niimoodi läinud. loomulikult nendes riikides, kus EBRD on tegutsenud, on loomulikult olnud võimalik eh, nii-öelda neid vahesid vähendada ja vaeste inimeste olukorda parandama. aga lõpetuseks tahaksin öelda, et loomulikult on aeg astuda samme selleks, et tõesti Araabia kevade sündmuse järel midagi praktiliselt ära teha. kui institutsioone on juba loodud, siis on neid nii-öelda väga raske kinni panna. EBRD loodi väga konkreetses olukorras tegutsema mm, väga konkreetsete eesmärkide elluviimiseks meile eh, tundub, et nad on oma nii-öelda töö ära teinud ja, ja nad võiks eh, nii-öelda ühendada Euroopa Investeerimispangaga. nüüd eh, on, olid meil Araabia kevade sündmused ja on tekkinud siis mõte, et miks mitte EBRD-d kasutada selleks, et toetada Araabia kevade sündmuse. aga kui nii, siis muud, muutkem mandaati, ärgem laiendagem seda, vaid muutkem seda ja muutkem EBRD Araabia kevade eh, pangaks. et olgu see siis eh, selle teema, selle valdkonna eh, pangaks. aga kas Maailmapank ei peaks ei ole õigem selleks, kas meil on vaja uut institutsiooni vaja. mina tahaksin siin nii-öelda põhjusi rohkem kuulda, et EBRD on see kõige õigem ja kuna eh, Obama ja teised on öelnud, et Araabia kevade järel me peaksime midagi ette võtma, kas mitte siis Maailmapank ei oleks õige pank, mida kasutada, ma arvan, et enne kui me konkreetsed järeldused teeme, me võiksime natukene asja üle järele mõelda, et kas on ka alternatiivseid variante, eh, mitte nii, et, et EBRD on oma nii-öelda aja ära elanud ja, ja otsime talle uue rolli nüüd äh, praegu kokkuhoiemeetmete taustal me võib-olla ei saada siin välja kõige õigemad sõnumid. ja meil on vaja eh, olukorra, olukorda ratsionaliseerida sellisel viisil, et me ei kahjustaks oma kodanikke. nii et ma ei ole päris kindel, et see lahendus on põhjendatud, nii et enne kui me nii-öelda ülepeakaela eh, hüüame hurraa, võiksime mõelda, kas eh, ei oleks olemas alternatiive, mida võiks siin kõigepealt kaaluda? aitäh, härra Kamal, palun, ECR-i nimel. aitäh, proua esimees ähm algselt, kui ma lugesin seda raportit, siis eh, mulle tundus, et ma selle geograafilise ulatuse laiendamise ettepanekut eh, toetan, tundub, et siin on konsensus eh, fraktsioonide vahel. ma tean, et soovitakse midagi teha ehm, Araabia kevade raames et me tahame, et, et meid nähtaks kui demokraatlikke jõude, kes edendavad demokraatiat selles piirkonnas. nii et selge on see, et, et EBRD toetus oleks ehm, nii-öelda toetusena selleks, et edendada turumajandust, edendada demokraatiat, nii et omalt poolt loomulikult on oluline, me saaksime anda õigeid stiimule, stiimuleid nii palju kui võimalik selleks, et äh, dünaamikat mõjutada, aga me teame, et äh, stabiilset demokraatiat Euroopa Liidu piiridel on äh, mitte ainult nende inimeste huvides, kes elavad nendes piiririikides, vaid ka Euroopa Liidu kodanike huvides. aga samas on toodud välja ka mõte, et Euroopa Investeerimispank ja EBRD peaksid paremini koordineerima oma tegevust äh, selles piirkonnas. Mm, härra Lamberts pakkus siin nii-öelda välja alternatiivsete võimaluste otsimise mõte, mis on väga õigustatud, me peaksime tõesti vaatama, kas on äkki mingeid muid institutsioone, kes seda rolli võib-olla paremini täidaksid, nii et äh, võib-olla mm, raportöör, mm, variraportöör võiksid seda võimalust uurida ja arutada vaadata, kas on siin eh, mingit eh, töö dubleerimist eh, ja, ja selles osas olen variraportöörina valmis kindlasti seda tööd toetamas, toetama. aitäh, härra Huntas, palun. aitäh, proua esimees. pean möödma, et, et mina kahjuks raportööri antud teemal toetada ei saa. minu arvates ei ole tegemist tehniliste küsimustega, minu arvates on pigem tegemist äh, ülimalt poliitiliste äh, küsimustega ja eesmärkidega ja siin tuleb esitada endale kahte liiki poliitilisi küsimusi. esiteks, äh, mida EBRD on teinud? et kui vaadata EBRD tegevust, siis milliseid järeldusi me saame sellest teha? ja võib-olla raportöör peaks äh, sellele mõtlema, kui EBRD eesmärgiks on teenida raha, kui sellest lähtuda, kas äh, siis on mõtet laieneda piirkondadesse, kus need väljavaated ei ole võib-olla suured? või, või, või mis on üldse eesmärgiks? teiseks, turumajandus, privatiseerimine erastamine ilmtingimata ei too kaasa eh, suuremat demokraatiat, ma võin teile tuua pika nimekirja näidetest, kus see nii ei ole läinud, on terve rida riike, kus on eh, turumajandus, aga mis on eh, demokraatiast väga kaugel. ja tõepoolest pean ütlema, et mul on hirm, et see, mida me siin teeme, on väga valikuline poliitilises mõttes. ning eh, tahaksin veel oma Rahvapartei kolleegidele eh, edastada ühe märkuse. pank, kes eh, on osalenud sellistes projektides, mis on toonud kaasa tõsist keskkonnakahju, siis siin tekivad väga tõsised küsimused sellise panga tegevuse kohta nii et äh, need on need küsimused, mis tuleb endale esitada. aga nüüd äh, nii-öelda asja teine pool. komisjon on läbi viinud uuringu, mille põhjal kutsutakse meid üles laiendama EBRD tegevust äh, piirkonda, mis on nii-öelda kõige vähem probleeme tekitav. hiljaaegu arutasime siin Araabia kevade äh, sündmusi ja küsimusi ja, ja tundub, et me jõudsime kokkuleppele, et meil on eh, vaja muuta eh, suhteid eh, nii-öelda Euroopa Liidu, Euroopa Liidu institutsioonide, Euroopa Liidul on alati olnud majandussuhted selle piirkonnaga, mis on loomulikult oluline, aga me peaksime vaatama ka sotsiaalmajanduslikke nii-öelda probleeme ja seda ebavõrdsust, mis nendes riikides endiselt on. samas pangamotiivid on siin küsitavad ja seetõttu ma kardan, et äkki me tekitame võimaluse nende riikide eliidile veelgi ära kasutada neid ressursse, mis nendes riikides on äh, mis peaks kuuluma nende riikide kodanikele. nii et minul on siin suuri kõhklusi ja kahtlusi ja väga palju lahtisi küsimusi. seetõttu ma usun, et Euroopa Parlament peaks eh, kriitiliselt suhtuma sellesse ettepanekusse. loomulikult tuleb toetada riike, eh, kes on raskuses, aga siin on väga palju küsimusi, millele tuleb leida kõigepealt lahendus. Mm, proua Kular saab sõna. aitäh, vabandan, et siia hiljem jõudsin võtan sõna, kuna olen variraportöör ja jagan neid muresid ja küsimusi, nimelt, et kas tuleb hoida elus teatud institutsioone või mitte, see on alati õigustatud küsimus. ja mina leian seda, et kui mõelda nende tingimuste peale, mille alusel EBRD loodi, siis toona oli mõte selline, et kui on tegemist riigiga, kus ei ole, ei ole demokraatiat ja kui see riik soovib Eh, muutuda demokraatlikuks, siis tuleks seda riiki aidata. ja kui eh, mõelda nüüd Vahemere lõuna-ida piirkonna riikide peale, siis ma usun, et on eh, nii-öelda võimalik seda nii-öelda mandaati laiendada, aga samas tuleb mõelda ka nii-öelda eeltingimuste peale ja me peame olema ääretult ettevaatlikud, et tõepoolest seekord see mandaadi laiendamine äh, Ehm, tõepoolest on kooskõlas sellesama loogikaga, et me aitame riikidel muutuda demokraatlikuks. meil tuleb hea seista selle eest, et me oleme nii-öelda siirad. et kui me nii-öelda kohtleksime riike võrdselt et äh, teeksime vahet riikidel, on selliseid riike, kellel on märkimisväärseid äh, maavarasid, ressursse ning äh, samas tulu nendest maavaradest läheb ainult eliidile ja me peame arvestama riikide tõelise olukorraga ja, ja, ja riikide tegelikkusega, nii et kõike seda ei tohi ära unustada et me ei kohtleks eh, erinevaid riike erinevalt. Eh, ma kuulsin siin, et eh, osad sõnavõtjad ei olnud nii varmad heaks kiitma seda mandaadi laiendamist ja mainiti seda, et peaks piirduma koostöö tegemisel nende riikidega, kes tõesti ka ise jõupingutusi teevad. samas on vaja hoida sidet erinevate mm, sidusrühmadega, kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja need riigid, kes tahavad eh, luua demokraatlikku korda, need riigid kindlasti loomulikult väärivad toetust ja nad on ka siin meie lähedal. Mm, proua esimees, teen lühidalt. mina toetan täielikult kõike seda, mida ütles härra Lamberts ja mida ütles eh, just eh, hiljuti proua Gular EBRD ei oleks ilmselt loodud, aga see andis härra Mitterrandile võimaluse oma sõber juhatusse sokutada ja, ja, ja, ja tal tekkis selline suurepärane võimalus leida sõbrale selline kaunis töökoht. ja nii see pank loodi. aga olgu sellega nagu ähm, nagu see oli, et asi oli härra Mitterrandi isiklikes huvides toona, aga nüüd me oleme öelnud, et, et EBRD tegevus tuleks mm, nii-öelda mm, lõimida ja ma usun, et seda oleks tulnud teha juba ammu erinevatel põhjustel. me oleme sellest varem juba siin äh, pikalt rääkinud. EBRD oli tegelikult äh, täielik raha raiskamine ja me peame siin jääma selle juurde, mida me oleme varem välja öelnud, me ei tohi oma seisukohti muuta, me peame olema siin oma väljaütlemistes e, kooskõlas sellega, mida me oleme varem öelnud ja tänasel päeval see nii-öelda põhjus puudub, miks EBRD peaks e, üldse e, nii-öelda olemas olema ma ei, aga, aga härra Lamberts ütleb, kes siis peaks toetama Araabia kevade järel neid riike, Euroopa Investeerimispank võiks seda teha, neil on olemas mandaat, me valmistasime selle ette, ma ise tegelesin selle mandaadi väljatöötamisega, ise te kirjutasite ka ju sellele alla. Äh, proua Stalin. Äh, kuna debatt on nii äh, äh, põnev, siis annan sõna siin äh, vahepeal äh, komisjonile. Set EBRD, he did a ähm, EBRD loomisega tehti ära suurepärane töö, loodi instrument mitte ainult selleks, et, et üleminekuriikidele e-, edastada rahalist toetust, vaid äh, sellega nii-öelda viidi läbi ja toetati reformide läbiviimist nendest riikidest ja EBRD on, on hoopis midagi muud kui Euroopa Investeerimispank. EBRD-l on tohutud kogemused äh, tegelemaks üleminekuriikidega, kes soovivad reforme ellu viia ja seetõttu, kui me toona oleksime mõelnud, et EBRD toetab ainult endiseid kommunistlikke riike üleminekul turumajandusele ja demokraatiale. ja, ja, ja nüüd, kui me näeme, et Araabia riigid liiguvad täpselt samas suunas, siis EBRD on ju väga selge vahend, mille kaudu me saame sellist tegevust toetada. härra Kasuni, kas te kavatsete luua Araabia Kevadepanga ja kui te soovite eh, veel rääkida sellest teemast, mida siin on nii-öelda palju, palju arutatud, nagu töö dubleerimine, siis, siis eh, härra Piinev, teie lahkel loal võib-olla kuulame eh, ära kõigepealt eh, komisjoni seisukoha ja siis anname härra Piinevile jälle sõna. härra Piinev, jah, ma olen täiesti avatud pidama läbirääkimisi kõikide kolleegidega mm, mm, ja, ja, ja ma olen täiesti valmis äh, kuulama ära kõik muudatusettepanekud ja, ja neid arutama ja aga härra Pinna, ma küsisin, kas te olete valmis kõigepealt ära kuulama komisjoni esindaja, enne kui teie saate sõna lõppsõnaks? jah, olen küll nõus. seega härra Kosooni, palun. Uh, <clears throat> suur tänu ja suur tänu ka raportöörile ja kõikidele eelkõnelejatele selle huvitava debati eest. ma tahaksin pöörduda selle poole, mida just äh, komisjoni aseesinaine ütles et äh, kõigepealt siis äh, pank loodi üheksakümnendal aastal selleks, et toetada turumajanduse arengut endistes kommunismiriikides ning selles siirdes ja demokraatia toetamise missioonis olid kaasatud ka kümme uut liikmesriiki, mm, Lääne-Balkani riigid eh, järgnevalt ja praegu on idapartnerluse riigid Ukrainast Moldovani eh, ka, ka Venemaa ja veel riike kaasatud siia, nii et äh, kui me räägime selle panga eduloost, siis me ei saa kindlasti vaielda sellega, et reforme ja turumajanduse sisseviimist erinevatesse riikidesse on tõepoolest äh, pank toetanud, äh, sealhulgas ka Euroopa Liidu liikide osas. Äh, nagu te teate, siis see ettepanek, mis on praegu teie ees, püüab muuta mm, panga loomise lepingut nii, et Äh, pank saaks laieneda ka Vahemere lõuna- ja idapiirkonna riikidesse. seda ettepanekut on äh, toetanud äh, kakskümmend seitse liikmesriiki ning samuti Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga juhtnõukogu liikmed. nüüd on vaja ratifitseerimisprotsess läbi viia kõikide äh, liikmesriikide osanike osas ning loomulikult on ka vaja nõukogu ja parlamendi äh, positiivset otsust äh, selles osas, nii et äh, seetõttu on vaja kindlasti lepingu artiklite muutmise ratifitseerimisprotsess lõpule viia. mis puudutab mm, Äh, sektoraalset lähenemist, millega äh, Rekonstruktsiooni Arengupank tegeleb, siis meie oleme äh, väga tugevad, pank on väga tugev riikide toetaja, infrastruktuuri toetaja oluline on ka see, et uusi riike Vahemere lõuna- ja idapiirkonnas toetataks Äh, EBRD on pank, mis aitab äh, siiret äh, teostada. nii et me peame silmas pidama, et igal pool, kus pank oma tegevust äh, alustab äh,, on juba siire toimumas ja seetõttu on, arvame me, et EBRD näol on tegemist ka võtmeosalisena Araabia kevade protsessis äh,, Äh, aga äh, ka kahe tuhande üheks-, üheteistkümnenda aasta aprilli Euroopa Parlamendi resolutsioon toetas seda, et äh, lõuna poole laienetaks, sellepärast et just ettevõtlussektor on see, mis aitab toetada demokratiseerumisprotsesse, toetada struktuurireforme ning inimõiguste austamist nendes siirderiikides. mis mm, puudutab Äh, EBRD pädevusi, siis äh, oluline on see, et äh, meil on vastastikuse mõistmise memorandum allkirjastatud kolme osapoole vahel nii et rahvusvahelist kogukonda puudutavalt on oluline see, et erinevad riigid on tegelikult äh, oluliselt jälgivad EBRD laienemist äh, Vahemere lõuna-idapiirkonda. Mm, see on tegelikult oluline, et rahvusvaheline kogukond ja lääneriigid näitavad üles seda, et me toetame lõuna, Vahemere mm, lõunapiirkonna riikide äh, arengut, teatud riigid, eriti Ameerika Ühendriigid, on survestanud seda protsessi, seetõttu oleme me tulnud parlamendi juurde selle ettepanekuga ja loodame, et te seda ka toetate. suur aitäh, härra Piinev, kas tahaksite nüüd midagi lõpetuseks öelda? ei, aitäh, ütleb härra raportöör. ma arvan, et kõik on juba öeldud. ja nii ongi. suur tänu kahekümnendal märtsil on meil ähm, äh, arutame seda, aprillis hääletame ja suur aitäh kolleegidele märkuste eest, suur aitäh äh, komisjoni esindajale ja annan nüüd esinaisele uuesti sõna. vabandust, et ma teie lõbu rikun. igaüks äh, peaks teadma, et, äh, et meil siin komisjonis äh, toimuvad kogu aeg sellised sõbralikud vennastumised. aga nüüd läheme seitsmenda päevakorrapunkti juurde ja ka kaheksanda päevakorrapunkti juurde, sest ma arvan, et me võiksime neid ühiselt käsitleda. Elisa kas me käsitleme asju ühiselt? mulle tundub, et see on mõistlik. et teemad ei ole samad või kuidas? Jean-Paul, is there any preference where Jean-Paul, kas sa eelistad, et me teeme kõigepealt sinu raporti, arutame seda ja siis Elisa oma või teeme koos? mikrofon ei ole see me võime need mõlemad korraga teha, kui soovite. hästi, mul ükskõik. me võime siin kahekesi äh, ilma igasuguse pausita mõlemad ära teha niisiis äh, me teeme, teeme sama, samamoodi nagu me kuus pakki osas teeme, nüüd meil on siis kaks pakk. niisiis, et kui keegi tahab sõna võtta mõlema raporti kohta, siis tehku. kõigepealt annaksin sõna majanduse eelarve järelevalve tugevdamise teemalisele raportile eh, nendes liikmesriikides, kus siis on tekkinud tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas. raportööris on härra Koses, palun. aitäh eh, kallid kolleegid, see määruse eelnõu, milles ma olen raportööriks, eh, tahab tugevdada majanduse ja eelarve järelevalvet nende liikmesriikide üle, kus võivad tekkida tõsised raskused seoses finantsstabiilsuse tagamisega euroalas eh, tegemist on loomulikult praeguse finantskriisiga ja riigivõlakriisiga, millega Euroopa riik praegu, Euroopa Liit praegu silmitsi seisab me üritame siit siis välja raabeleda ja välja pakkuda ka teatud lahendused. loomulikult need kaks teemat ähm, äh, on seotud siis majanduse juhtimise paketiga. nagu te teate, see võet-, see võeti parlamendis ja nõukogus vastu siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Äh, tege-, me üritame siis vältida Äh, tõsiste kriiside kordumist, kriisidel, selliste kriiside kordumist, millel on mõju majandusele ja sotsiaalsfäärile ning äh, konkreetsele riigile ja äh, mis võib isegi mõjutada siis teisi euroala riike niisiis mõlemad määrused, mida me täna õhtul arutame, need puudutavad siis euroalasse kuuluvaid liikmesriike. ja kuuspakk loomulikult vajab tugevdamist, meil on vaja finantsstabiilsust ning meil on vaja ka majanduskasvu euroalas tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et komisjon, äh, samal ajal kui komisjon andis välja need kaks määruse ettepanekut, äh, liikmesriigid euroalas sõlmisid valitsustevahelise kokkuleppe, mille eesmärk oli siis äh, see tekst võeti vastu ning seda on ka liikmesriikides juba ratifitseeritud niisiis, need on need elemendid, millega me peame arvestama, kui me seda kahte raportit käsitleme. üldjoontes on komisjoni ettepanek eh, selline, mis ei vääri erilist kriitikat, on täiesti selge, et meil on vaja luua sellised eh, süsteemid, mis võimaldavad paremini kontrollida neid liikmesriike, kellel on eh, probleemid või kus need probleemid võivad tekkida, selleks et me suudaks, suudaksime kiiresti leida lahenduse, mis aitaks olukorda normaliseerida meil on, me oleme ka soovinud, et vastates nõukogu nõuetele parlament saaks väga kiiresti siis seda teemat käsitleda ning seisukohale asuda. nõukogu töörühmas äh, äh, Äh, on juba äh, areng, äh, on integreerinud siis terve rea selliseid elemente, mis olid ka minu raportis ja niimoodi me võime loomulikult oma tööd veelgi täiustada läbi muudatusettepanekute, mida te esitate ja ma tahaksin juhtida tähelepanu paarile asjale, mis minu ettepaneku taga on. kõigepealt esimene ettepanek on integreerida sellesse määrusesse kõik valitsustevahelise leppe sätted, mis aitaksid lihtsustada seda lähenemist kogu sellele teemale ning eh, ja vältida sellist probleemi, et kas siin nüüd kehtib ühenduse õigus või mõni muu õigus. niisiis, ma olen lülitanud eh, kasutades siis täpselt seda sõnastust, mida on lepingu viimases versioonis kasutatud, need elemendid ning ma tahaksin öelda, et eh, komisjon, Euroopa Komisjon meid selles osas toetab. niisiis, eh, komisjon toetab meid vajalike muudatuste tegemisel. nüüd teine element, eh, millele ma oma raportis keskendusin toob sisse tegelikult nõukogu, seal kus asi nõukogu ei puuduta, komisjon võib äh, äh, võtta kasutusele terve rea meetmeid, mis on liikmesriikidele kohustuslikud ja nõukogu liikmeid ei konsulteerita. ja naljakas on see, et nõukogu sellele <laughs> tähelepanu ei juhtinud äh, aga tegemist on mingi asjaga, mis ei ole loogiline, ei saa ju niimoodi, et komisjon otsustab ise, ilma et nõukogul on isegi võimalik vastu vaielda ja seetõttu mina teen ettepaneku äh, et me võtaksime kasutusele süsteemi, mis on sarnane sellele, mida me kuuspaki osas kasutasime, et äh, kõigepealt on vaja siis äh, lihte häälte enamusega otsust äh, selleks, et saaks kom-, et komisjon saaks oma ettepanekuid ellu rakendada, seda võime siin arutada ja lõpetuseks ma tegin ettepaneku, et me astuksime veel ühe täiendava sammu komisjoni ettepaneku suhtel, me täna, kui me vaatame olukorda Kreekas, Äh, me näeme, et see riik on peaaegu pankrotis ning äh, reitinguagentuurid äh, mõjutavad seda tugev, tugevasti ja see halvendab riigi olukorda ning et me võime öelda, et neid, kes ütlevad, et, et Kreeka juhtum on erandlik, et äh, mitte kunagi enam ei tule ette sellist olukorda nagu Kreekas. mina isiklikult ei ole selles veendunud, mina ei ole veendunud, et selline mõttekäik on äh, täiesti paikapidav ja seetõttu teen ma ettepaneku, et nendele riikidele, kes on äh, järelevalve all, järelevalve all, kes on tugevdatud järelevalve all, mida siin tekstis ette näetakse, et siin lisaksime ühe täiendava meetme, nimelt juriidilise kaitse sisseviimisele nendele riikidele, eh, kes pärast nende soovitatud meetmete kasutusele võtmist ei ole saavutanud taotletud eesmärke ja kes on tõesti eh, tõsise pankroti äärel. ja mina eh, leian, et seda Äh, otsust, seda ettepanekut tuleks kaaluda. Ähm, seesama põhimõte kehtib ju näiteks raskustes olevate ettevõtete kohta teatud riikides ja näiteks ka USA-s on selline seadus olemas äh, nii et, et ma tahaksin luua äh, juuri, riigile sellise juriidilise kaitse siis nendele, nendele, nende riikide jaoks, kes on pankroti äärel, et tänapäeval on olukord selline, et raskustesse sattunud riik, riik, kes on suurtes raskustes, seisab silmitsi äh, äh, sellega, et ta peab täitma kõik need kohustused, millele on ta alla kirjutanud äh, ning Eh, kui midagi sellist juhtub, siis koheselt nõutakse sisse sellelt riigilt see võlg, mis tal on. ning mina teen ettepaneku, et selles eh, kaitsemeha-, et me võtame kasutusele sellise kaitsemehhanismi, juriidilise kaitsemehhanismi, eh, kus siis, kui peaks jõudma aset tõesti maksujõuetus, et siis teatud summad külmutatakse ja neid ei saa koheselt sisse nõuda. ning seetõttu äh, intressid säiliksid ning me ei peaks hakkama pidama uusi äh, läbirääkimisi võlgade üle ning äh, reitinguagentuurid sellel perioodil tegutseda ei saa, sellepärast et meil on kehtestatud siis kaitse ning seetõttu igasugused reitingute hinnangud ei saa olukorda mõjutada niisiis, nii palju siis kaitsest. nüüd, mis puudutab vastu, vastu, nüüd seevastu mulle tundub, et meil on ka parem vaja kindlaks teha, kelle, millised on, kes on need raskustes olevate riikide võlausaldajad. praegu probleem Kreekaga on see, et me tegelikult ei tea, kelle, kes need Kreeka võla, Kreeka võlausaldajad on. ja ma teen ettepaneku, et kui meil on selline juriidiline kaitse, siis need raskustes oleva riigi võlausaldajad peavad siis teatama, olema ette nähtud aja jooksul eh, oma olemasolus ja kui tege- ja niisiis kõigepealt, kas kas need sätted on kooskõlas lepingu õigusega, jah. või tähendab, ei lähe vastuollu sellega, aga see on täpselt niimoodi kõikides riikides, kus on sea-, kehtestatud mehhanism raskustes ettevõtetes kaitseks. teiseks, teine küsimus, millele peame vastama kas, kui me sellise süsteemi loome, siis eh, me nagu ei eh, mõtle niimoodi, et mis juhtus Kreekas, võib juhtuda ka mujal ja minu vastus on jah. ja minu arvates seisukoht, et see, mis juhtus Kreekas, ei saa juhtuda kusagil mujal, ei ole eriti tõenäoline. ja seetõttu kolmandaks ma rääkisin juba sellest kaitsemehhanismist. Eh, see ei ole võib-olla praegu väga selgelt reglementeeritud. ma arvan, et meil on vaja, et need riigid saaksid siiski demokraatlikult, korralikult edasi eh, toimida, meil on vaja konkreetselt mõelda, kuidas seda teha. Eh, näiteks, kas me saame kohustada teatud valitsust rakendama konkreetseid meetmeid ning eh, me peame tõesti hoolitsema selle eest, et see kaitsemehhanism võimaldab riigil tõesti jalule tõusta. see periood võib olla, võib olla kuus kuud, mitte kauem. meil on, me lihtsalt ei lahenda niimoodi äh, uksi paugutades probleeme. niisiis, suur aitäh! Thank you very much. Uh, so now we'll move... palju tänu ja nüüd anname sõna Elisa Pereirale, kes on järgmise raporti raportöör esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarve puudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätted. palun, Elisa. aitäh, esimees. Mm tegemist on siis komisjoni määrusega, eh, millega ma pidin eh, nii-öelda tegelema. ettepaneku positiivseks küljeks on see, et eesmärgiks on leppida kokku tähtaegades ajakavas, eh, mis puudutab esialgset eelarvekavade seiret et äh, oleks võimalik äh, luua see Euroopa poolaasta, mille käigus on komisjonile võimalik anda parem ülevaade selle kohta, mis on äh, toimumas kõikides liikmesriikides ja et oleks võimalik kas siis kindlaks määrata, kas eelarve on tasakaalus või on tegemist tasakaalustamatusega ja nüüd tulles raporti juurde, siis ma ilmselt võiksin kõigepealt kokku võtta positiivsed aspektid. ma olen väga tänulik variraportöörile va,, variraportööridele nendepoolse panuse eest. ja tulles positiivse juurde, siis äh, on tehtud ettepanek parandada seda ajakava, mis on välja pakutud. see on eriti tähtis, äh, arvestades seda, et äh, see aeg, mis on komisjonile antud äh, selleks, et äh, hinnata liikmesriikide eelarve, esialgseid eelarvekavasid, peab olema nii-öelda õigesti määratletud. ja loomulikult on vaja jätta ka piisavalt aega ähm, kooskõlastustegevuseks, me ei, ei soovi, et see kooskõlastusvoor kuidagi nii-öelda piiraks liikmesriikide õigusi ja tegevust oma tegevuse planeerimisel ja ellurakendamisel. meil on vaja jätta piisavalt aega dialoogiks, et komisjon saaks nii-öelda väljendada oma arvamust äh, iga esialgse eelarvekava kohta. loomulikult äh, selline tegevus on väga väärtuslik, et komisjonile selline võimalus antakse. teiseks, ähm, eelarvekavasid, ähm, äh, esialgseid eelarvekavasid ei tohiks hinnata ilma selleta, et äh, ei võetaks arvesse Euroopa poolaasta hinnanguid nii et sellega tuleb analüüside käigus arvestada. ja meil on ka veel iga-aastane eh, kasvuanalüüs, eh, makromajandusliku tasakaalustamatuse analüüs ja ka eh, tööhõivekavade alased ettepanekud, millega tuleb arvestada. seega tuleb jätta piisavalt aega, et kõik need analüüsid oleksid võimalik ähm, ära teha, et kevadine ülemkogu jõuaks neid kõiki ka arvesse võtta ning äh, liikmesriigid peavad saama ka piisavalt aega selleks, et neid ettepanekuid arvesse võtta oma reformikavades ning keskpika perspektiivi kavades äh, kas või maksustamisalastes äh, kavades ning selle analüüsi põhjal äh, saadakse siis äh, iga-aastased esialgsed eelarvekavad, mille põhjal esitatakse soovitused selle kohta, kuidas makromajanduslikku tasakaalustamatust vältida, kuidas sellest üles saada, seda parandada ja, ja, ja mida tuleb arvesse võtta riiklikes reformikavades, nii et see kõik peab äh, nii-öelda omavahel kokku klappima, et äh, oleks võimalik äh, ka endiselt tugineda mm, mitmeaastasele mm, eelarvekavale, sellest põhimõttest kinni pidada. seega meil tuleb sidusus tagada siin mitte ainult ajalises mõttes, vaid ka selles mõttes, et et need soovitused, mis tehakse, et eh, neid jõutaks ka ellu rakendada ja arvesse võtta. järgmine märkus eh, puudutab eh, võrreldavuse põhimõtet ja, ja seoseid fiskaalkokkuleppega. fiskaalkokkuleppe mm, lepingu osas on uusi arenguid, räägitud on majandusliku partnerluse programmidest mis peaksid äh, nii-öelda arve, arvesse võtma soovitusi, mis on esitatud ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse raames äh, ning tagama äh, kooskõla makromajanduslike soovitustega ning soovitustega, mis puudutab strukturaalseid äh, reforme, mis on esitatud siis liikmesriikidele. nüüd ähm, asutuste sõltumatuse küsimus, ähm, see tuleneb siis äh, kuuspakist. nii et äh, siin me räägime nii-öelda sõltumatutest asutustest, kes töötavad välja majandusprognoosid ja loomulikult sellised asutused peavad äh, olema usaldusväärsed, need asutused, äh, kes esitavad prognoos, prognoose, prognoosid peavad olema võrreldavad, äh, nii et komisjon saaks kasutada erinevatest allikatest tulnud andmeid, mis puudutab komisjoni rolli tugevdamist, siis Eh, on oluline, et ka siin oleksid seatud mingid piirid, võttes arvesse iga asutuse ülesandeid ja loomulikult eh, peab olema tagatud usaldus ja usaldusväärsus. ning eh, küsimus sellest, kui keegi ei pea eelarvenõuetest kinni või tõsiselt rikub nõudeid stabiilsuse kasvupakti äh, Mm, sätteid, äh, siis komisjon on teinud ettepaneku siin äh, luua teatud kategooriad. nimelt, et kui komisjon on ähm, avastanud mingisuguse rikkumise, siis äh, siin ettepanekud peaksid olema täiesti selged ja läbipaistvad, siin ei tohi lubada mingit ebaselgust, ehm, mis ehm, muudab ehm, sammude astumise ebaselgeks ning äh, need äh, esialgsed eelarvekavad äh, peavad välja tooma konkreetsed indikaatorid, mis puudutavad riigi rahandust, aga mitte ainult. Need peaksid hõlmama informatsiooni ka investeeringute kohta, samas ka majanduskasvu ja tööhõive alaste eesmärkide täitmise indikaatoreid ning reformikavade elluviimise aspektid, et oleks võimalik mõista, kas eelarves on äh, võetud arvesse seda, et riikidele varem äh, väljastatud soovitustest on võimalik kinni pidada, et kas nende soovitustega on eelarvetes arvestatud. ning äh, üksikasju tuleb esitada ka riikide nii-öelda võlgade kohta ning tuleb anda selge pilt selle kohta, kas ähm, riikide puhul on tegemist äh, tasakaalustamatusega, kas siin on mingeid ohte. pilt peab olema selge. eelarvekava peab täitma terve rea nõudeid, arvestama terve rea nõuetega, see on täiesti õigustatud, aga samas see nõuete nimekiri ei saa ka olla liiga pikk ja ma usun, et e, Euroopa Parlament tuleb kaasata sellesse protsessi koos komisjoni ja nõukoguga, e, mis töötab välja just selle nõuete nimekirja, see nõuete nimekiri ei tohi olla nii-öelda lõputu või avatud, ammendamatu. meil on vaja tagada ju see, et et äh, liikmesriikidelt ei nõuta nii suurt hulka informatsiooni, millega nad lihtsalt ei suuda toime tulla. ja lõpetuseks äh, tulen äh, ilmselt kõige tähtsama juurde. liikmesriikidelt nõutakse, et nad esitaksid komisjonile kava või esialgse ajakava selle kohta, kuidas nad tulevad toime riigi võlaga. Ehm, Euroopa Parlament peaks eh, siin arvestama kõike seda, ehm, ehm, mis oli kirjas resolutsioonis, mis puudutas fiskaalkokkulepet, kus öeldi väga selgelt välja, et eh, fiskaalkokkulepe kuuene meetmete pakett, need kõik üheskoos peaksid olema midagi sellist, mis muuhulgas nõuavad väga selget eh, teedekaarti eh, stabiilsusvõlakirjade nii-öelda uuendamise osas, nii nagu aastal kaks tuhat üksteist öeldi välja komisjoni rohelises ra-, raamatus, kus räägiti nii-öelda võlgade lunastuse fondist, mis aitaks lahendada riigivõla eh, lahendamise koordineeritult, ehk et kõik see tegevus, eh, eh, mida viiakse läbi, et kõik need jõupingutused ei jookseks liiva tänu spekuleerimisele finantsturgudel. nii et nüüd on jõudnud kätte aeg võimalik öelda, et see kõik peaks tõesti jõustuma, see tuleb kõik ellu viia, selleks, et koordineeritult lahendada riigivõlgade küsimus ja, ja tuleb siis luua vastav võlgade lunastusfond. mis oleks tõeliseks tulemüüriks ülemäärase Eh, spekuleerimise vastu eh, riigi võlakirjadega. nii et sellised on minupoolsed ettepanekud. Have... suur tänu! neliteist inimest on juba sõna soovinud, sellepärast et kümme variraportööri on kahe raporti, raporti peale kokku ja lisaks variraportööridele on siin Silvi, Liam, Bevange Gunnar ja Diego soovinud ka sõna. kas on veel sõnasoovijaid? ei, ma panen sõnasoovijate nimekirja kinni, ütleb härra esi-, proua esinaine aeg on napp, nii et variraportöörid, palun teilt, et te ei kõneleks rohkem kui neli minutit äh, korraga, nii et äh, ülejäänud kõnelejatele jääb kolm minutit. Äh, ja raportöörid saavad siis äh, lõpuks veel nelja minuti jooksul kokku võtta. nii et ärge reegleid rikkuge, muidu oleme raskustes. kõigepealt siis variraportöörid äh, täpselt samas järjekorras, nagu öeldud. Mm, siis kahe raporti peale kokku. Äh, kõigepealt siis Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid ja nii edasi. Liisa Teie olete esimene variraportöör Jean-Pauli raporti kohta, nii et neli minutit on teil aega siis rääkida. Um, suur tänu, Sharon. ma arvan, et härra Kosesi raport on väga väärtuslik, väga vajalik raport ta tuvastas põhilise lisandväärtuse kogu selle projekti jaoks. nimelt äh, nii-öelda peatükk üksteist äh, sorti mehhanismi loomine nendele riikidele, kes on raskustesse sattumas. ja ma arvan, et äh, loomulikult see idee väärib kiitust aga sellegipoolest on ettepanekus detaile, mida võib parendada sellegipoolest üldpõhimõte on väga hea. Äh, tahaksin öelda nelja asja. Äh, mitmed parandusettepanekud on siin võimalikud ja, ja üks asi, mida ma kindlasti tahaksin öelda selles osas on see, et tegemist on väga karmi süsteemiga riikide jaoks kellel on juba tekkinud tõsised äh, finantsstabiilsuse tagamise raskused euroalas, äh, aga sellegipoolest ei ole väga selge, mida tähendavad äh, siis tõsised raskused siinkohal. ma tean, et härra Koses on ka siin põhjenduspunktidesse kirja pannud, eriti just seitse A ja seitse C tegelevad selle sõnapaari tõsised raskused äh, Äh, seletamisega, aga kui vaadata selle teksti kogu korpust, siis on minu järeldus see, et äh, siin oleks vaja rääkida konkreetsetest indikaatoritest, mis viitavad tõsiste raskuste tekkimisele enne äh, kui me hakkame eh, mainima siin riike, kellele peaks, eh, kelle juurde peaks saatma nii-öelda mm, ennetava troika raskuste lahendamiseks. nii et eh, meil on vaja mm, tegelikult sellist lähenemist, mis võimaldab meil tuvastada indikaatorid ja siis me saame aru ka, millal täpselt on riigid sattunud tõsistesse raskustesse finantsstabiilsuse tagamisel äh, teine eh, küsimus, millest ma tahaksin rääkida ja ma arvan, et eh, see on kindlasti eh, punkt, mida peaks rõhutama, on see, mis puudutab neid tingimusi, mille alusel võib riik taotleda finantsabi uus idee selles tekstis on see, et äh, riiki saab äh, siis nii-öelda sundida äh, abi paluma EFSF-ist. aga samas ei ole sellist nõudmist, et äh, see konkreetne fond peaks üldse positiivselt vastama sellele abipalvele. loomulikult äh, saab sundida riike abi paluma, aga mm, äh, EFSF või teised mehhanismid ei pruugi seda üldse, üldse seda taotlust rahuldada. nii et jah, teen lühidalt, ütleb kõneleja, et riigile võiks pakkuda abi, aga teda ei tohiks sundida abi paluma. ja siis samas see abipalve lükatakse tagasi nii et äh, püüan kokku võtta. Äh, lõplik märkus minu poolt on see, et peatükis äh, üksteist on vaja korralikumalt välja tuua detailid, siin on öeldud, et liikmesriikide ametivõimud, mm, neilt peaks äh, nõudma informatsiooni edastamist, äh, me räägime siin viimasest lõikest artiklis kümme. nii et detaile on rohkem vaja, äh, aga üldiselt on tegemist hea tekstiga. suur tänu! meil ei ole siin viisakuste jaoks üldse ruumi, ütleb proua esinaine, nelikümmend viis sekundit olite üle aja. kas Mariann ei ole kohal, kas keegi saab soovib sõna tema nimel? ei. ma võtaksin lühidalt sõna, äh, Mariann ei ole siin, ma tahaksin öelda, et mis puudutab Elisa raportit äh, ja tuleks kontrollida neid lepingu sätteid, mis on olulised meie arvamusele, aga see on ka kõik, mis mul öelda on uh,. hästi, suur tänu siis läheme Alde juurde ja Karl Haglund kõigepealt ja siis Ramon Tramosa, palun, nii et Karl saab sõna. suur aitäh, proua esinaine. ma olen härra Kossesi eh, raporti variraportöör ja püüan teha nii lühidalt kui võimalik. kõigepealt, mis puudutab eh, Jean-Pauli mõtet eh, tuua siia aluslepingu äh, elemendid sisse, ma arvan, et seda meie grupp ka, meie fraktsioon ka töö, toetab, nii et see on üldiselt väga edumeelne lähenemine no,. see on siis minu esimene üldine märkus. edasi on siin mureküsimusi, mida tuleks põhjalikult analüüsida. kõigepealt üldiselt komisjon oma ettepanekus annab iseendale rohkem volitusi ja pädevusi äh, ja see on väga tundlik küsimus, sest kuues õigusalase paketi läbirääkimistel me juba nägime, et see tekitab pingeid, eriti just nõukogu poole pealt. Äh, samas me teame, et äh, liikmesriigid, kes peaksid üksteist ise seirama, ei ole kontseptsioon, mis hästi töötaks, nii et äh, ma arvan, et komisjonile mm, algatusvõimu andmine järelevalveprotseduuriks ei ole võib-olla kõige mõistlikum, äh, sellepärast et tegelikult äh, saab ju kasu raskustesse sattunud riik, kui teda tihedamalt jälgitakse. nii et selles põhimõttes ma ei ole kindel, et, et me saame seda toetada, me peame raportööriga seda rääkima ja see tekitab ilmselt ka hiljem äh, debatti, eriti mis puudutab just seda õhkkonda, mis praegu nõukogus on näha. siis edasi Äh, aluslepingu küsimus, äh, mis puudutab iga-aastast struktuuri tasakaalu, mis hetkel võimaldab struktuurset puudujääki null koma viis protsenti. ja me peame meeles pidama et, et null koma viis protsenti puudujääk on juba kohandatud äh, majanduskeskkonna olukorraga. niisiis, küsimus on, kas me tahame anda äh, sellist signaali, et hoolimata käesoleva olukorra kohandamisest äh, on endiselt võimalik riikidel üldse puudujääki omada, null koma viis protsenti on väga vähe, see põhimõtteliselt ei luba üldse mitte midagi ja nii nii ei näe ma ka üldse mõtet sellel et, et null koma viis protsenti oleks siin ähm, mõistlik ähm, märkida. Äh, kui me tahame muidugi äh, aluslepinguga olla kooskõlas, siis null koma viis on õige lähenemine, aga ma ei ole äh, olgugi, et see on aluslepingu baasil tehtud, nõus, et see on praegu siin õige koht. edasi äh, äh, maksete peatamine erinevatest struktuurifondidest, me teame, et see on väga tundlik teema, eriti kui me vaatame Ungari tänast olukorda ja kuues õigusalase paketi läbirääkimistel me juba mm, rääkisime ka sellest, mina algatasin selle protsessi, aga enamus seda ei toetanud ma arvan, et see arutelu tuleks kindlasti avada, sellepärast et teatud, äh, teatud riikide puhul võib see olla tõepoolest motiveeriv, ma tean, et täna on see mm, väga tundlik küsimus, äh, regioonide komitee on saatnud kriitilise emaili selle kohta ja nii edasi. Äh, ja lõpuks Liisa ütles, et ta on väga positiivselt meelestatud Äh, ma ei ole kindel täpselt, äh, kuidas need ettepanekud äh, meie põhilist eesmärki mõjutavad, niisiis on kõike vaja väga põhjalikult läbi arutada, minu neli minutit on täis. aitäh! suur aitäh, Roman, palun! suur tänu, proua esinaine! ma olen Ferreira raporti variraportöör ja ma arvan, et see on kindlasti väga hea võimalus selleks, et kui luuakse äh, võlalunastusfond, mis on Saksa mm, idee, nii, et äh, kõik võlad saaks, riigivõlad saaks viia äh, alla kuue, kuuekümne protsendini SKT-st, sel oleks ajutine iseloom äh, kahekümne aasta mm, ringis, äh, samas ei peaks aluslepinguid muut-, muutma. Äh, need riigid, kes on raskustesse sattunud, saaksid ennast refinantseerida madalamate intressimääradega ja seetõttu oleks väga oluline äh, Äh, äh, eelarve konsolideerimise raamistiku tarvis. Äh, see fond tundub olevat väga hea nii intressimäärade kui eelarvedistsipliini tagamiseks ja ma olen kindel, et me oleme nendes küsimustes nõus proua Ferreiraga ja loodame ka Rahvaparteid ja härra Kosessi veenda selles, sellepärast, et äh, daamid ja härrad, ma olen kindel, et Kreeka võlakriis ei ole üldse mitte läbi ja äh, me ei loo-, ei saa äh, loota ainult seda, et Keskpank lahendaks riikide võlakriisi probleemid Äh, me töötame selles osas, et meil oleks rohkem majanduslikku ja äh, rahandusalast integratsiooni, ma tean, et eurovõlakirjad ei ole praeguseks tarbeks, need on järgmise kriisiolukorraks. ma saan täiesti aru erinevate liikmesriikide äh, mm, skeptilisest positsioonist, ma tulen Hispaaniast, mis ei ole kindlasti riik, mille osas me võiksime praegu öelda, et äh, seal val-, valdavalt on kehtivalt äh, head praktikat, me rääkisime e eile äh, kaheksast koma kuuest protsendist puudujäägist SKT-st ja ma tean, et kindlasti eurovõlakirjade sisseviimisele me ei ole üldse lähemale jõudnud, aga võlalunastusfond Euroopa tasandil võiks olla üks võimalik samm selles suunas. ja teine asi, mida ma tahtsin kommenteerida on see ja see on minu isiklik arvamus, et me peaksime tugevdama komisjoni äh, positsiooni selle lepingu osas äh,. ainuke võimalus minu arust äh, reegleid äh, täita on see, kui me ütleme, et liikmesriigid ei ole need, kes läbi nõukogu üksteist kontrollivad. komisjon on ainukene osaline, kes äh, usaldusväärsel, objektiivsel ja, ja, äh, ja mm, heal baasil tegutseb ja ma arvan seetõttu, et komisjon võiks, võiks öelda, rakendada äh, sekt-, äh, sanktsioone juhul, kui ülemäärane eelarve puudujääk on teatud riikides. Äh, seetõttu komisjon tagaks objektiivsuse ka sanktsioonide rakendamisel ja lõpuks äh,, proua Ferreira, ma olen nõus teie muudatusettepanekuga kakskümmend üks, teatud eriolukordades Mm, eriolukorrad tuleks arvesse võtta, kui kohaldamisprogrammidest räägitakse. ja lõpuks ma olen ka nõus sellega, et te ütlete, et Euroopa Parlamendile tuleks demokraatia tagamisel suuremad õigused anda, suur tänu! suur tänu, edasi jõuame konservatiivide ja reformistideni ja kaheksa minutit Äh, mul on ainult neli minutit vaja. nii, kõigepealt, äh, proua esimees, ma tahaksin öelda, et tugevdatud majandusjuhtimine on väga oluline, kümme aastat äh, aga liiga hilja on need algatused aluse saanud ma olen ettevaatlikult optimistlik, sest kümme aastat tagasi oli Saksamaa Euroopa haige mees, aga nüüd on ta kindlasti äh, rahanduslik võimukeskkond, äh, kus äh, tagatakse tööhõivereforme ning erinevad õigusaktid on muudetud paindlikuks seda näidet peaks järgima ka mm, ülemäärastes võlgades olevad äh, riigid. Äh, Hispaania ja Itaalia peaministrid on äh, pühendunud sellele, et tagada progressi ja reforme. kõige suuremad probleemid võivad tekkida Prantsusmaal, sellepärast et härra Hollande, presidendikandidaat, ütles, et ta räägib läbi uuesti fiskaallepingu, juhul kui ta valitakse presidendiks. täna lugesin ma ajalehest, et ta äh, äh, kergitab seitsmekümne viie protsendini äh, suurema sissetulekuga inimeste mm, makse. kui tõstetakse ka pensioniiga, siis härra Milanjou on öelnud, et see lõpetab Prantsuse elustiili sellisel moel, nagu me täna tunneme seda nii et võiks öelda, et äh, lähenevad äh, presidendivalimised tapavad nii euro kui ka Prantsuse elustiili. Äh, härra Kosses on siin pakkunud välja, et liikmesriigid tuleb panna õigusliku kaitse alla äh, kui eh, nende maksed võidakse peatada eh, struktuurifondidest. see on sarnane ettepanek, mida Hollandi valitsus tegi eelmisel aastal. ma saan sellest loogikast loomulikult aru ja tahaksin öelda, et eh, kui liikmesriik ei anna oma suveräänsust sellisel määral ära, siis võiks tal olla õigus lahkuda euroalast. ja, ja kui sellele otseselt viidatakse, siis see oleks väga teretulnud loomulikult järelevalve rakendamine võlgades riikidele küsimus on selles, kas sanktsioonide mehhanism äh, tuleb, äh, äh, tuleb komisjoni algatusest. ma arvan, et struktuurivahendite mm, eraldamine riikidele tuleks vastavusse seada riikide reeglite jälgimisega Äh, härra Koses räägib siin üleliigsest äh, kulutamisest, aga proua Ferreira äh, jätab siia lüngad sisse, see ei ole õigusloome hea praktika näide tingimuslikult võiks liikmesriikidelt, kes muudavad oma eelarve tasakaalu, neid võiks vaevale kutsuda komisjoni poolt. Äh, mis puudutab äh, majanduskriisi ja majanduslangust, siis proua Ferreira äh, toetab siin järk-järgulist võlareeglite muutmist ja kohaldamisperioodi. proua Ferreira tahab tugevdada eelarve järelevalvet esinaine palub kõnelejal veidikene lühemalt rääkida, tõlgid ei jõua järgi tahtsin nelja minuti sisse jõuda, aga olgu siis. proua Ferreira tahab siduda tugevamat eh, eelarve järelevalvet eh, teekaardiga, mis eh, viib sisse eurovõlakirjad. see ettepanek loomulikult tõlgendab sõna iroonia hoopis teises valguses see tähendab seda, et me toetaksime praegu riike, kellel on suur äh, võlakoorem, see omakorda äh, tegelikult äh, lükkaks paigast ära euroala stabiilsuse ja ühendaks ka kodanike usaldust euro vastu solidaarsus tähendaks seda, et kõik liikmesriigid vastavad rahaliidu reeglitele ja päästepakettide põhimõte kaob Äh, just seda tahabki tugevdatud majandusjärelevalve, kui ei, siis äh, on see erosioon ka euro jaoks. suur tänu! Läheme edasi nüüd roheliste äh, variraportööridega, Sven ja siis Philipp, palun. hästi äh,, tahaksin öelda mõningad sõnad äh, Äh, siis äh, kõigepealt äh, Jean-Paul Gossesi raporti kohta. kõigepealt tuleb öelda, et see raport on ilmselt keset tänast kriisi ainukene ja viimane võimalus demokraatlikult asjale läheneda. meil on kuuene õigusalane pakett, sellega tegime me ühe sammu ära, aga mis puudutab konkreetset kriisiprogrammi lahendamist, nagu me täna näeme, siis me ei ole tegelikult demokraatlikku kontrolli korralikult rakendanud sest tõepoolest õiguslik raamistik äh, praegu äh, kriisiriikides äh, täielikult puudub sellises formaadis vähemalt ja seetõttu on see raport võimalus korralikud reeglid paika panna ja see on tõepoolest vajalik, kui me näeme seda, kuidas täpselt tänane olukord Kreekas, Portugalis, Iirimaal nii sotsiaalsest kui majanduslikust aspektist areneb ja me kindlasti ei saa öelda, et need programmid on olnud väga suureks edulooks, seetõttu on oluline ka, et parlamentaarne kontroll praegu rakendataks. minu jaoks on aga küsimus ka see, kas rakendusvõimalus selle eh, raamistiku jaoks on õigesti valitud kas me räägime siin ainult euroala riikidest, kus oleks vajalik tugevamaid sotsiaalseid ja demokraatlikke kontrollmehhanisme, või meil on vajadus äh, vaadata olulisemalt ka seda, mis tehakse Euroopa Liidu rahadega äh, Lätis, Rumeenias, Ungaris ja teistes riikides nii et äh, ka seal on vaja meil hoolikamalt äh, järelevalvet teostada, see on küsimus õigusliku raamistiku kohta, aga see küsimus on rohkem komisjonile, kes on selle piirangu seadnud. ma arvan, et äh, programmi abisaajad väljaspool euroalat peaks olema ka praegu käsitletud, sellepärast et nad saavad struktuuri abivahendeid näiteks euroalas mittepaiknev riik, Ühendkuningriik, oleks ka siia kaasatud euroalasse ja Euroopa riikides üldisemalt on oleks vaja demokraatlikumat kontrolli, aga komisjon mängib väga olulist rolli äh, selles osas, äh, kuidas järelevalvet teostada. Äh, tagasipööratud häälteenamuse põhimõte mm, on, on õige viis asjade üle otsustamiseks niisiis, äh, selles osas me oleme äh, härra Koseesiga nõus. Äh, järgmine aspekt, mis puudutab erinevate institutsioonide kaasamist, näiteks Euroopa Keskpank, aga mitte neid järelevalveasutusi, keda, mida me oleme loonud artiklis kolm, kindlasti me peaksime teised järelevalveasutused ka siia sisse tooma artikkel kolm, lõige kolm, pangandusjärelevalveasutus ja nii edasi, kõik need asutused peaksid olema äh, sellesse toodud sisse. Äh, erinevaid sektoreid on tabanud äh, ähm, taga pannud tänane kriis, nii et erinevaid asutusi on vaja kaasata edasi kasvu ja, kasvu hoogustamise ja, ja tööhõivestrateegiat on vaja ka siia siduda ning see peab olema osaks laiemast majanduspartnerluse programmist. samuti peame me mõtlema selle peale, et millist tehnilist abi täpselt pakutakse, kas me räägime siin riigi riigi toimimisest, äh, headest praktikatest, äh, hästi toimivatest maksu ähm, äh,, maksuametitest ja nii edasi. Äh, hea on see, et Euroopa semester on ellu kutsutud, et makromajandusliku tasakaalutuse küsimused on siia sisse toodud ja komisjoni strateegia on olnud siin üsna hea, artikkel kaheksa, mis puudutab majanduse tasakaalutusi siis majanduse järelevalvet eh, peab teostama kõik need küsimused eh, puudutavad ka artiklit eh, kuus lõiget kolm. ja ka võlaraportid ning kogu see informatsioon peab olema avalik nii et Euroopa Parlament peaks kindlasti saama ligipääsu nendele mm, allikatele. ka kodanikuühiskond peaks olema kaasatud ja sotsiaalpartnerid. ja lõpuks äh, me tervitame äh, härra Kosesi poolt äh, tehtud ettepanekut tulla välja artikkel üheteistkümnele sarnase ideega. hästi, Philipp, palun. neli aspekti siis Ferreira raporti kohta, mida me tahaksime siia lisada, äh, lisaks nendele aspektidele, mida me juba toetame. kõigepealt me tahame tasakaalu äh, valitsuse jätkusuutlikkuse, sotsiaalse vastutuse ja majanduslike edusammude vastu, aga äh, siia me peaksime lisama kindlasti horisontaalse klausli, nagu me oleme aluslepingutes näinud, küsime, mikspärast peaks seda kordama me näeme, et komisjon ja teised asutused, nagu me Kreekas näeme praegu, ignoreerivad seda. komisjon ütleb, kuidas peab olema minimaalne, minimaal, miinimumpalk äh, sisse seatud, see ei ole tegelikult äh, Euroopa Liidu pädevus, nii et me peame tuletama meelde komisjonile, et äh, piirid on olemas ja nad ei tea, saa teha mida, mida iganes edasi Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia, tööhõive ja majanduskasvu strateegia oluline on see, et kui eelarvet on äh, liikmesriikide puhul äh, lauale pandud, äh, siis me tahame nende eelarvete ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend programmi vahel näha ka harmooniat. edasi on vaja tõepoolest demokraatlikke protsesse tugevdada, see tähendab seda, et tähtaegade muutmine peaks Äh, ka tulla oma küsimärgi alla, sellepärast et praegu on meil Rahvusparlament, kes eelarve äh, üle otsustab, aga tegelikult ei ole tegemist äh, reaalse demokraatiaga, sellepärast et need projektid ja programmid on valitsuse ja komisjoni vahel juba läbi räägitud ja parlament peab selle lihtsalt läbi suruma, võta või jäta põhimõttel. see kindlasti ei ole, mm, see on Hiina Rahvavabariigi demokraatia, aga see ei ole Euroopa demokraatia Mm, edasi diskussioon sotsiaalpartneritega, nende suurem kaasamine, jah, oluline äh, ja viimane märkus. Äh, me usume, et komisjon peaks kõik mudelid oma metodoloogias, mida kasutatakse hindamiseks, tegema avalikuks. Te võite arvata, et see ei ole oluline, aga tegelikult on küll, sellepärast et tuletage meelde, kaks aastat tagasi ütles komisjon kõikide äh, äh, kõikide reaalsete märkide vastu, et Kreeka on maksevõimeline, aga ei olnud ju. nii et me, kui me oleksime siis komisjoni käest küsinud, kuidas te sellele järeldusele äh, tulite, siis me oleksime Euroopa maksumaksjatele säästnud miljardeid eurosid. nii et meil ei ole vaja läbipäästvust mitte ainult äh, liikmesriigi tasandil, vaid ka komisjoni tasandil ja siin ma lõpetan äh, Äh, aga aega mul veel on endiselt, ütleb kõneleja, ja seetõttu ütlen, äh, kõik need, kes arvavad, et komisjonile tuleb anda rohkem võimu. ma arvan, et demokraatia tähendab õiglasi ja ausaid valimisi ja võimude tasakaalu põhimõtet. Äh, igas poliitilises süsteemis kui te annate piiramatu võimu ühele institutsioonile, mida ükski teine institutsioon ei kontrolli, siis ei ole tegemist enam demokraatiaga. Te võite teile võib meeldida see, mida te, mida komisjon teeb või, või teile ei pruugi see meeldida, aga meil kindlasti on vaja võimaldada tasakaalu põhimõtet ja need, kes ütlevad, et komisjon peaks otsustama ilma igasuguse teiste mm, sisenditeta, siis see ei ole demokraatia ja ma kutsun teid üles, kui parlamendiliikmeid, väldime seda, sest meie ei saa olla need, kes ütlevad eh, head aega Euroopa demokraatiale, aitäh! Uh, aitäh! ja nüüd kuue raportöör, äh, härra Šuntis ja siis härra Portas. suur aitäh! kõigepealt COSES-i raport, selles osas ma saan teha üsna lühidalt, mida me sellelt raportilt ootame? Euroopa Parlament peab peab jätkama komisjoni äh, lähenemist, kus me pidevalt anna-, kus pidevalt antakse välja üksteisega kattuvaid õigusakte. tegemist on loomulikult pideva lahinguga, mis sai alguse majanduse juhtimise paketiga. ma arvan, et tänaseks on äh, olukord muutunud seetõttu veelgi jäigemaks ja paindumatumaks. ja mida me oleme siis saavutanud? Äh, äh, õiguslik juhtimine peab olema kar-, karmim ja kogu selline lähenemine on täiesti vale. veel üks asi. Te võib-olla olete nõus härra Kosessiga, võib-olla mitte. mina ei ole temaga nõus, aga ma hindan tema autoriteeti ja teadmisi. ma arvan, et me peame arutama seda finantslepingut, äh, fiskaallepingut, ma tean, et Iirimaa paneb selle referendumile. Äh, kõik asjad peavad omavahel kokku sobima, see nagu oleks asja mõte eeldi-, eeldatavasti tuleb leida mingi kesktee, sellepärast et väga palju on vastuolusid see, mis äh, Kreekas toimub, sellest on täiesti valesti aru saadud. Äh, majanduslangus puudutab kogu Euroopat. Äh, reitinguagentuurid ei ole tegelikult Kreeka reitingut alandanud, nad on alandanud teiste riikide reitinguid nii et, et mulle tundub, et see raport tegelikult ei peegelda seda olukorda, milles me praegu oleme, aga nüüd konkreetsemalt äh, ka mõned muud asjad, millele tahaksin tähelepanu juhtida. Äh, muudatusettepanek üks oli üsna üllatav. rap-, raportöör ütleb, et need riigid, kes on palunud abi, finantsabi väljaspool Euroopa Liidu raamistikku, kuidas sellega on lugu? ühelt poolt raportis aktsepteeritakse, et IMF on justkui mingi Euroopa Liidu institutsioon. mina olen juba korduvalt öelnud, et et selline lähenemine on kuidagi veider kas IMF on tõesti Euroopa Liidu institutsioon ja kui ei ole, siis miks teda siin mainitakse? kui koostöö IMF-iga on äh, midagi sellist, mis viib meid rahvusvahelisele alusele, siis ilmselt on vaja ka rahvusvahelist lepingut. Äh, ta on terve rida seisukohti millega me lihtsalt ei saa nõutuda, näiteks muudatusettepanek kolm. siin mainitakse igasuguseid fonde, struktuurifonde, raportöör ütleb, et on terve rida riike, mis ilma nende fondideta hakkama ei saa, hea küll. aga, aga kuidas on lugu järelevalvega? super, järelevalvet tuleb äh, tugevdada. ma arvan, et niimoodi me lihtsalt probleeme ei äh, lahenda. täpselt äh, neli minutit, suurepärane ja nüüd saab sõna Miguel Portas. ma üritan vähema ajaga hakkama saada. kolm asja, mida tahaksin öelda proua Pereira raporti kohta nii lisaraport kui ka Jean-Paul Cossesi raport on osaks ühest paketist. Nad on omavahel väga tihedalt seotud ning käsit-, ning käsitlevad teemasid, mis teatud määral kattuvad. kõigepealt esimene probleem Elisa raporti puhul on Cossesi raport. ja teiseks ajakava meil on siin sisuline probleem. me tulime välja Euroopa poolaasta mõttega. nüüd me aga tahame äh, panna käia, käimitama ka Euroopa eelarve järelevalve protsessi, mis äh, puudutab mitte poolt aastat, vaid tervet aastat. ning siin tõstatub küsimus demokraatiast. tegemist on demokraatia probleemiga septembris peavad riigid esitama oma eelarvekavad, tuginedes tervele reale Euroopa poolsetele suunistele ning ja peavad arvestama siis Euroopa teemal, Euroopas peetud arutelusid iga riigi eelarve prioriteetidest. siin aga on meil täiesti teistsugune äh, ettepanek, valitsus esitab oma eelarvekava ja siis, kui liikmesriikidel on oma eelarved paigas, tuuakse mängu uus menetlus, mille järgi liikmesriigi valitsused võidakse paluda, et ta vaataks uuesti läbi oma eelarvekava. nii et, et et äh, rahvusparlamentides saavad lihtsalt sellised jututoad, kus ideid testitakse. sellisel asjal ei ole mingit pistmist äh, demokraatiaga, tegu on rohkem föderaalriigiga ja sellel ei ole ka mingit pistmist äh, Euroopa Liiduga, mis föderatsiooni põhimõtteid austab. ma olen täiesti nõus Äh, sellega, mida öeldi siin äh, võla kohta ning äh, selle kohta, et et mõned selle võlaosad ei peaks olema eurovõlakirjadega kaetud. kõik need mehhanismid täielikult kärbivad liikmesriikide demokraatiat. Nad võtavad parlamentidelt ära nende kõige olulisemad volitused. Äh, volitused eelarve vallas näiteks, äh, see on võib-olla üks kõige olulisemaid valitusi, mis liikmesriikide valitsustel üldse on. siin on tegemist demokraatia lämmatamise loogikaga need päästmispoliitikad on osutunud täielikuks katastroofiks, ükskõik kus neid ka ei rakendatakse, lihtsalt olukord läheb järjest hullemaks. aitäh, te olite kolleegist viis minutit kiirem, see võistlus mulle tõesti meeldib. Silvi Kular, Liam Gunnar Hokmark, Pervans Perez ja härra Kansan, Silvi paljud asjad on juba ära öeldud. kõigepealt eh, mul on üks eh, südamelähedane asi, Corinne ei ole siin, aga kõik eh, kuus paaki raportöörid, Elisa oli ka üks nendest, me üritame hoida sama joont, see joon on selline, et nõukogu on üritanud, me oleme üritanud väikseid muutusi sisse viia. meil on vaja tulla Äh, tagasi äh, ümber pööratud kvalifitseeritud häälteenamuse juurde. teiseks, äh, ma olen täielikult nõus sellega, et meil on vaja demokraatlikku järelevalvet nende otsuste üle, mis on niivõrd kaugeleulatuvad, nagu näiteks riikide panek järelevalve alla. nii et, et siin on tegemist tõesti asjaga, mis vajab arutamist. ma soovin, Äh, tugevat komisjoni, mis äh, julgelt tegutseb, aga ma sooviksin ka sellist äh, komisjoni, mis arvestab ka meiega, et kui nõukogu mõne otsuse tagasi lükkab, siis tulevad nad arutavad asja meiega. meiega, ma arvan, et Elisa ja Jean-Pauli raportid täiustavad teineteist, nad pakuvad välja siin võlalunastusfondi kui meil on selline me-, sellised meetmed nagu peatükis üksteist, siis hakatakse ju öelda, ütlema, et noh, me näeme ette siis ka maksujõuetust riikide puhul. võib-olla Äh, võiks see olla tõesti see viimane, viimane võimalik lahendus, nii et, et me peaksime vaatama, et need äh, raportid teie oleksid tõesti võrreldavad. rohkem tuleks öelda ka äh, selle lunastusfondi kohta ja oma eurovõlakirjade raportis ma käsitlen seda ka. veel üks küsimus, mis mul on, kas Kreeka kogemus ja Koses äh, juhtis sellele tähelepanu, kas see kogemus ei peaks meid äh, võib-olla äh, kaaluma panema erasektori varade külmeta, külmutamist välismaal nii et, et näiteks rikkad, kes riigis elavad, ei saaks oma vara lihtsalt äh, kuhugi mujale viia, nagu Šveitsi või mõnda teise eurori-, eurotsooni riiki. ma arvan, et, et selline külm-, varade külmutamine võiks olla täiesti kasulik ja siis küsimus Eliisale tegemist on lepingulise küsimusega ja eriti äh, artikliga kaksteist üks asi ei ole päris selge, ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus. kas te selle puhul olete nõus, et võitlus puudujäägiga ja võlaga äh, võib-olla on pisut eksitav? on olemas äh, selle, sellel küsimusel on kaks aspekti ning kõige pakilisem on võlakoorma vähendamine kas võib-olla see sõnum ei tuli, võiks selgemini välja tulla? aitäh ja selgituseks ma ütlesin, et ülejäänud äh, kõnelejad kolm minutit, variraportöörid, teil on neli, nii et, et sina rääkisid kolm pool minutit, nüüd Liiam järgmisena. lubage mul kõigepealt äh, väljendada kahetsust Äh, selle algatuse üle, mis on COSES-i raportis. üsna hiljuti võtsime me vastu resolutsiooni, kus äh, öeldi, et see leping äh, valitsuste vahel oli üsna kasutu ning te teete ettepaneku, et me teiseses õigusaktis siis äh, nagu rakendaksime seda, mille me oma resolutsioonis tagasi lükkasime kuidas on selle null koma viie protsendi kuldreegliga? see ei ole kuus pakis sees ja kui te tahate liikmesriikidele seda ideed maha müüa, siis öeldakse teile väga selgelt äh, ei, te tahate seda nii-öelda siis tagaukse kaudu sisse tuua. aga kuus paki all te ei julgenud seda arutada ja see reegel äh, on mõistlik ainult siis, äh, kui on võimalik äh, identifitseerida strukturaalset puudujääki ja mis mõjutab näiteks majandust, näiteks tootmiskulusid. minu arvates sellel kõigel ei ole mingit, ainult siis on sellel asjal mõtet ning jooksev konto puudujääk võib samuti tsükliliselt muutuda ja seal jällegi see kolme protsendi määr võib olla mõistlik, aga Euroopa Komisjon äh, äh, on öelnud, et strukturaalse defitsiidi mõiste võib muutuda, võib muutuda vastavalt majanduslikele oludele, äh, võib muutuda kriisi tõttu ning see mõjutab ka muud, nii et, et kui strukturaalne defitsiit väheneb, siis me oleme hädas. kui me palume, et, et inimesed hakkaksid seda defitsiiti lihtsalt ähm, kärpimiste läbi tegema. kogu kuuspaki mõte on et me neutraliseeriksime need vahendid, mis võiksid majanduskasvu stimuleerida ja seetõttu Äh, kuna ma ei saa neid põhjuseid, mis äh, siin väga pikalt analüüsida, aga ma tahan öelda, et see, mida me teeme, me lihtsalt äh, õõnestame omaenda majanduskasvu. nii et, et ma teeksin kolleegidele ettepaneku, et suhtuksid sellesse raportisse väga ettevaatlikult. suur aitäh. tõesti täpselt kolm minutit ja nüüd Pervanš. aitäh. Nende kahe raporti puhul ma tähendan tahet edasi minna Elisa puhul äh, oli võetud üle Euroopa poolaasta loogika ka viideti artikli sada nelikümmend kaheksa. Need on kõik punktid, mis minu arvates on väga positiivsed ja samamoodi Jean-Pauli raportis pea, viidatakse peatükile üksteist Euroopa õigusele ja ka see tundub mulle kasulikuna aga mul on kolm tähelepanekut, mis puudutavad põhiliselt kolme raportit. on esimene kord, kus, kui me räägime artiklist sada kolmkümmend kuus ning seetõttu on väga oluline, et me lahendaksime euroala probleemi. kaalul on see, et kas me selle sammu läbi reageerime nendele väljakutsetele, mille, mille ees euroala on. mina Ähm, ma ütlesin seda juba siis, kui me alustasime kuus paaki. me ei ole seda äh, makromajanduse tasakaalu nihkeid äh, kompenseerinud äh, selle kuus pakiga. seega meil tegelikult ei ole vahendeid olukorrale reageerimiseks ning äh, Äh, see pole mitte ainus küsimus, millele me peame leidma vastuse. komisjon on äh, üritanud äh, midagi ette võtta, sest praegu meil on igas-, igasuguses sasi pundarmeetmetest siin kas me saame panna eurotsooni eh, toimima hästi, arvestades eh, seda makromajanduse tasakaalutust? me oleme praegu eh, sellisesse juriidilisse segaputru sattunud, kõik asjad on vastuolulised ning inimesed, siin on tõesti meeleheitel, valitseb segadus, keegi ei suuda tegelikult öelda, et kas sa, sa, kas te suudaksite meile selgelt näidata, millised on need struktuurid, kuidas see olukord toimib, kuidas saab valitsus majandust sellises olukorras suunata? ja siit jõuan oma äh, kahe sisulise punkti juurde. kui Äh, see leping lähitulevikus, kui see leping alla kirjutati, siis äh, lepiti kohtu, et et et, et komisjoni ettepanekul pandi sinna sisse ka majanduskasvu ja muud asjad, aga kui te vaatate nüüd neid kahte teksti, siis äh, mis on juhtunud, siin kolleegid rääkisid demokraatiast, nad, neile valmistab äh, muret, muret demokraatia puudujääk jah, kolmkümmend sekundit, lubage mulle palun. peamine demokraatia puudujääk on see, et meist mindi mööda teatud liikmesriikide puhul, kes soovivad uut lepingut koostada. me ei ole üksikasju siin arutanud, ma leian, et me laseme ennast äh, lihtsalt äh, lükata ja tõmmata, sest tegemist on siin teises õigusaktiga. ma arvan, et me peaksime võtma need kaks teksti ja ütlema. niimoodi me äh, euroala probleemidest välja ei pääse ja paluma komisjonilt, et andke meile ometigi selline ettepanek, mis arvestab ka tegelikkust, makromajanduslikke tasakaalunihted ja kõike, kõik, kõik Gunnar järgmisena. aitäh, Gunnar, palun. Uh, aitäh, proua esimees. minu seisukoht on pisut teistsugune kui Prantsuse kolleegil pean möönma, et ma siin isegi peaaegu kujutasin ette, milline oli Prantsuse revolutsioon, kui, kui laud vappus eelmise proua kõne ajal, see kõik toimis väga hästi ja, ja ma peaaegu isegi ei julgegi sõna võtta, aga, aga ma ikkagi nüüd võtan. ja oma kolleeg Koseisile tahan öelda, et paljud tema poolt välja pakutud ettepanekud on väga olulised ja me peame vaatama asjadele selgest äh, nii-öelda äh, konkreetsest seisukohast, nii nagu kolleegid ütlesid, et meil ei ole äh, võimalik eelarve puudujäägi osas mitte midagi muuta soovunelmatega ei ole õige öelda, et eelarve puudujääk ei ole oluline, see ei ole tähtis, nii ei saa öelda aga eh, poliitiliste otsustega me saame eh, vältida katastroofi, mida see ülemäärane eelarve, eelarve puudujääk kaasa toob. eelarve puudujääk ei loo eh, nii-öelda heaoluühiskonda, ülemäärane eelarve puudujääk ei stimuleeri majandust, vaid see takistab, pärsib arengut, majanduskasvu, vaadake ümberringi. kõikides nendes riikides, kus on ülemäärane eelarve puudujääk, on majandusstagnatsioon, negatiivne majanduskasv, see õõnestab jõukust, seega on oluline vaadata asjadele näkku. selleks, et tagada jõukust, on vaja stimuleerida neid aspekte, mis tagavad majanduskasvu, ülemäärane eelarve puudujääk seda ei tee. ja kahjuks on siin tegemist eh, umbes eh, sellise eh, eksperimendiga, mille suunas me liigume, nii nagu härra Öökmark ütles. räägitakse siin probleemidest lähimuspõhimõttega. Nende kahe raporti puhul on oluline teha vahet eeskirjadel ja poliitikatel. meil on vaja stabiilseid eeskirju, mida on võimalik kontrollida, mille üle on võimalik järelevalvet teostada, seda me saame teha üheskoos. aga me ei tohi avada võimalusi erinevaid poliitikaid erinevalt hinnata proua äh, äh, igasugused poliitikad on õigustatud liikmesriikides olukorras, kus need peavad kinni kokkulepitud reeglitest. nii et siin tuleb teha vahet eeskirjadel, eeskirjad peavad olema kõikidele, kokkulepitud eeskirjad peavad olema kõikidele ühtemoodi ja nendest peavad kõik ühtemoodi kinni pidama, aga nende eeskirjade raames loomulikult erinevad liikmesriigid võivad oma poliitikat ise kokku leppida ja ellu rakendada. Mm, Diego, eh, palju tänu, mm, avaldan tunnustust eh, mõlemale raportöörile, kes on ära teinud suurepärase töö ja nüüd omalt poolt tahaksin juurde lisada paar märkust eh, nii-öelda üldisemat märkust ja siis ka mõned konkreetsemad äh, märkused teha. esiteks, igasuguse analüüsi puhul on äh, vajalik arvestada nii-öelda üldise pildiga, meil on äh, kuuene meetmete pakett, fiskaalkokkulepe ja Äh, tõsisemad tööd on tehtud ka Euroopa poolaasta teemadel. oluline on see, et, et me näitaksime oma kodanikele, et me ei ole pidevalt samas, sabassörkijad, vaid et me suudame ka asjade, asju ennetada ja et kokkulepitud seadused on tõesti omavahel kooskõlas sidusad ning et need on kooskõlas ka aluslepingutega. ning lisaks sellele ei tohi lahendused olla liiga bürokraatlikud, räägin kui jurist. Jean-Paul teab, et juristidele meeldivad keerukad seadused, mis tähendab seda, et kodanikud peavad pöörduma advokaatide poole selleks, et saada õigust nõu, et asjadega toime tulla meil on vaja välja töötada selged, tõhusad ja praktilised lahendused, mis loomulikult peavad hõlmama ka hädavajalikku parlamentaarset ehk demokraatlikku komponenti. ehk meie poolt välja pakutavad uued õigusaktid peavad olema praktilised, demokraatlikud ja äh, kooskõlas äh, varem äh, jõustunud seadustega. nüüd konkreetsemalt ähm, raportite juurde. raportites on välja pakutud äh, olulisi ettepanekuid, tagamaks õiguslik kaitse, ilmselt seda ideed tuleb meil edasi arendada ja põhjenduspunktis seitse A, mis puudutab riike, mis on raskustesse sattunud, annab siin võimaluse. võib-olla see põhjenduspunkt võiks kuuluda artiklitesse. ja nüüd proua Ferreira raporti kohta, siinkohal tahaksin rõhutada komisjoni poolt välja pakutud lahendust Eh, riikidele, eh, kes eh, nii-öelda vajavad abi. otsused peavad olema avalikud, see on ääretult oluline läbipaistvuse jaoks. aitäh, aitäh kõigile, kes sõna võtsid ja ma usun, et nüüd anname, saame anda igale raportöörile, mõlemale raportöörile mm, sõnaaega neli minutit mõlemale. palun, Jean-Paul kõigepealt. Merci, madame la présidente, alors d'abord je remercie tous ceux qui ont exprimé aitäh proua eesistuja, ma tahaksin tänada äh, kõiki kommentaaride eest, ka kriitika eest. Äh, sellest kõigest on alati väga palju kasu. ma ei jõua vastata kõigile, äh, piirdun mõnedega. härra Šuntis, mm, mõned aspekti osas võin teiega nõustuda. Te küsisite muudatusettepanek number kolm osas, võimaluse osas jätta välja sanktsioonid Eh, see on ilmselt just, eh, liigub selles suunas, mida teie soovite. ja siis Silvi küsimus eh, välismaal asuvate varade külmutamise kohta. seda on raske saavutada, ma mäletan, et mõned kuud tagasi me rääkisime sellest, kuidas töötada välja Euroopas määrus, mis võimaldaks meil arestida nende isikute varad, Eh, mis asuvad riikides, eh, mis ei tee koostööd eh, riikides, kus näiteks nii-öelda diskrimineeritakse isikuid, et siis nende isikute varad oleks võimalik külmutada või arestida, me räägime siis nii-öelda varadest Euroopa Liidu liikmesriikides. ja mõelgem kas või Kreeka peale, rahad on üldiselt paigutatud Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidesse. jah, Šveits ja Ameerika Ühendriigid on need riigid, kus need varad asuvad, seega probleem on veelgi teravam, veelgi raskem. ja mis puudutab äh, õiguslikku kaitset, siis ma äh, juba varem ütlesin, et ma ootan kõikide teie äh, panust siin, pakkuge välja võimalusi, kuidas sellises olukorras sellist demokraatlikku kontrolli kehtestada. seda ei ole kerge saavutada, aga selle järele on suur vajadus, see võimaldaks Euroopal tõhusalt toimida, kas või näiteks Kreeka puhul näiteks eh, troika ehm, osapoolte valikul üksuse juhataja näiteks esindab Euroopat tänasel päeval, aga see ei ole väga nii-öelda um, usaldust tekitav positsioon. veel kord tahaksin tänada kõiki kolleege kommentaaride eest. ja äh, loomulikult äh, eelarve puudujääk ei aita kaasa jõukuse nii-öelda ehm, tekkimisele. aitäh nende kommentaaride eest. olen eh, samuti kõik eh, nii-öelda analüüsid, majandusanalüüsid ja dokumendid läbi lugenud. Ehm, tänasel päeval peame meie mõtlema selle peale, kuidas tekkinud probleemid lahendada, kuidas leida lahendusi. tihtipeale äh, Äh, on äh, teooriaid väga erinevaid ja neid on palju ja väga äh, raske on välja valida see õige lahendus. Ähm, UMB liikmena ma nii-öelda hääletasin selle resolutsiooni küsimuses, kus öeldi, et meil ei ole vaja ähm, aluslepingut ähm, majanduse haldamiseks Euroopas ja ma usun, et resolutsioonis me ütlesime, et majanduse äh, haldus, äh, haldamine, selline juhitud majanduse haldamine ei ole hea mõte. ma usun, et nüüd ma olen oma kõne ära kasutanud, jah, tõepoolest kümme sekundit veel jäi, aga anname siis nüüd sõna Elisale, palun. Obrigada, também eu quero agradecer a todos quanto palju tänu, ka mina tahaksin tänada kolleege eh, märkuste eest, kommentaaride eest ja peatuksin mõningatel märkustel. Miguel Portas ütles, et me peame tegema vahet eh, eelarvekavade ja eelarveseaduse vahel. Eh, me näeme ette suurema järelevalve liikmesriikide eelarve üle, mis ju ilmtingimata ei tähenda seda, et, et, et see kõik jääb väljapoole Euroopa Liidu õigust. kolmeteistkümnendaks aprilliks tuleb esitada eelarvekava ja siis kolmekümnendaks novembriks tuleb komisjon välja oma arvamusega ja jääb nii-öelda aega veel eelarvelt siis vastu võtta ja muudatused sisse viia. loomulikult teiepoolsed märkused on õigustatud ja, ja me arvestame sellega. nüüd terminoloogia küsimus, äh, jah, tõepoolest äh, siin tekstis kasutatakse äh, ülemäärast eelarve puudujääki. ja olen pakkunud välja mõtte kasutada selliseid automaatseid nii-öelda vallandavaid äh, kriteeriume. ja mis puudutab äh, nii-öelda äh, järelevalvet riigi üle olukorras, kus olukord halveneb, ilmselt see on selline valdkond, mille üle me peame veel asju arutama, siis proua Bereši märkused, jah, me teame, et kuuest paketist ei piisa, mida on vaja siis teha, me peame olema pragmaatilised, me peame olema realistlikud, mis tähendab seda, et kas siis lükkame absoluutselt kõik tagasi või eh, püüame järk-järguliselt ellu rakendada head mõtted, on olemas eh, võlalunastusfond, peatükk üksteist, neid võimalusi on võimalik edasi arendada ühe osana pidevast tööst. nii et meil on võimalik eh, toime tulla selle nii-öelda dissonantsiga, mis meil on reaalmajanduses ja e-, e-, eelarve eesmärkide eh, täitmisel. meil ei ole vaja täiesti eraldiseisvaid protsesse, vaid eh, meil on võimalik nii-öelda üheskoos toime tulla nende probleemidega E-, eelarvedistsipliini eeskirjad, neid tuleb täita iga-aastaselt ja, ja meil peab olema ka nii-öelda pikem perspektiiv paigas. seega meil on vaja tagada see, et, et need kaks protsessi ei oleksid eh, nii radikaalselt eh, eraldatud loomulikult on tegemist sellise poliitilise küsimusega, mis puudutab null koma viit protsenti fiskaalkokkuleppes, et eh, kas seda tuleb kasutada või mitte, ma arvan, et see on küsimus, mille üle me peame veel siin eh, arvamusi vahetama, arutama seda küsimust, aga samas eh, see ei ole ka härra Koseisi raporti põhiküsimus ju ja see, mida te ütlesite üheteistkümnenda peatüki kohta, oli tõesti väga kasulik. ja mis puudutab äh, strukturaalset lähenemist komisjoni ettepanekule makromajandusliku tasakaalustamatuse koha, kohta, siis ma arvan, et peaksime neid küsimusi veel põhjalikult analüüsima ja tegema järeldused, õppima varasematest äh, vigadest ja, ja looma lihtsama nii-öelda sead-, seadusandliku protsessi. aitäh teile, et pidasite kõneajast kinni. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies märts ehk peagi kell viis, hiljem muudatusettepanekuid vastu võtta ei ole võimalik, kuna need on vaja ka tõlkida kõikidesse keeltesse, seega pidage kinni viienda märtsi tähtajast. me võiksime pikendada seda seitsmenda märtsini, ei kahekümnenda märtsini ei saa, siis me ei jõua neid äh, läbi vaadata. nii et tähtaeg on viies märts, vaatame, kas me jõuame äh, Eh, sellest tähtajast kinni pidada, kui tähtaeg kätte jõuab, siis vaatame. ma tean, et, et aega on eh, väga vähe selleni, aga, aga mis meil siin normaalselt on siin komisjonis. nii et anname endast parima ja kui ei jõua, siis lepime kokku uues tähtajas, aga võtame praegu eesmärgiks viienda märtsi